tere pärastlõunat, mu daamid ja härrad. ma palun teil, olge kenad ja võtke kohad sisse, me kohe alustame. nagu te arvatavasti ka juba teate, siin Euroopa Parlamendis te kuulete ka tõlget oma emakeelde, üle kahekümne keele kõlab siin ja te näete, et need kabiinid seal on tulvil tõlke. see on väga mugav ja meile see hästi meeldib. sellest on siin kõigil tublisti abi Euroopa Parlamendis, et kõik saavad kasutada oma emakeelt. ja kui nüüd tohib siis ma tervitan siin kahte eh, Poola parlamendi esindajat Eva Kopatšit, kes on eh, Seimi juht ja Bogdan Boruševitšit, kes on senati juht eh, Poola parlamendis. ja nemad korraldavad siin meie tänast kohtumist koos Euroopa Parlamendiga. suur tänu teile, kallid sõbrad ja tervitan ka liikmesriikide parlamentide esindajaid siin Euroopa Parlamendis, see ei ole mitte esimene kord, kui me Lissaboni lepingus siin räägime, regulaarselt kord aastas me kohtume, eh, parlamendid kõik siin Euroopa Liidus ja arutame tähtsaid küsimusi nagu Lääne-Balkan, Euroopa energiaühendus, mis on samuti väga aktuaalne teema, loomulikult kriis, mis Äh, oli meil arutusel aasta tagasi ja kliimamuutused. Need on olnud need teemad, mis on olnud arutusel viimasel neljal kohtumisel. ma tervitan ka Euroopa Parlamendi kolleege siin. ja meie siis üheskoos Euroopa Parlamendi saadikutena tervitame meie külalisi vastu. nii et meil on siin ka külalisesineja härra Michael Sihon, kes on ILO-st, rahvusvahelisest tööorganisatsioonist sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja. ja samuti on meil külas mm, Hollandi, Hollandist minister ja Laslo Andor, kes on meil volinik, kes tegeleb just sotsiaalse kaasatuse küsimustega Euroopa Liidus aga nemadega me kohtume homme hommikul. mu daamid ja härrad, meil on kohustus Lissaboni lepingu kohaselt võimalikult palju ühenduses olla ja see on suurepärane mõiste, suurepärane mõte, mis on kirjas Lissaboni lepingus. ja tänane parlamentide kohtumine on pühendatud teemale, mis on meile kõigile väga tähtis, meil on kolm paneeldiskussiooni ette nähtud ja te teate, kuidas kõlavad nende pealkirjad, nii et ma ei pea neile, neid hakkama teile meelde tuletama. kuna mul on palju mugavam rääkida oma emakeeles, siis palun pange kõrvaklapid pähe, kui te tahate kuulata inglise keelt, sest mina hakkan nüüd kohe rääkima poola keeles. niisiis äh, Mm. proua spiiker, härra spiiker, lugupeetud külalised. kaks aastat on nüüd Lissaboni leping kehtinud ja tegemist on esimese lepinguga, mis räägib konkreetselt vajadusest regulaarselt koos käia liikmesriikide parlamentidega. ja tegemist on väga tähtsa asjaga see on tähtis meie demokraatliku vastutuse seisukohast, et liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament kohtuvad, me oleme ju otseselt valitud rahvaesindajad siin. ja Euroopa Parlament paneb suurt rõhku sellistele kohtumistele. me kohtume tihti liikmesriikide parlamentidega, eriti Euroopa asjade komisjonis, COSAC-is käime koos, kindlasti te teate sellest hästi ja äh, on vaja rõhutada ka seda, et me üritame nüüd välja töötada koostöövorme, et koostööd teha välisasjade küsimuses, julgeoleku küsimusest ja ka kaitseküsimustes. Needki on väga tähtsad ja aktuaalsed teemad, me tahame, et need poliitikad Euroopa Liidus tugevneksid. nagu te teate, äh, eesistujamaa Poola on pannud arutusele eh, selle tänase teema ja see on väga tähtis kõigile meie kodanikele ajal, mil meil on mm, majanduskriis, sada kuusteist miljonit inimest on meil vaesuse ohus ja nelikümmend kolm miljonit inimest kannatab nälga aeg-ajalt. see on väga suur osa meie mandri elanikkonnast ja Euroopa võitleb eh, nälja vastu kogu maailmas, aga me peame näljaga võitlema ka omal kodus. ja kõige ohtlikum nähtus on loomulikult tööpuudus noorte hulgas. teatud piirkondades Lõuna-Euroopas on tööpuudus noorte hulgas juba ulatub neljakümne protsendini. me tekitame niimoodi kadunud põlvkonna. ja sellepärast, kui me arutame oma mitmeaastast finantsraamistikku siis peame mõtlema ka selle peale, kuidas leevendada neid probleeme, muuhulgas ka tööpuudust. üks koma viis miljonit uut töökohta on tänu ühtekuuluvuspoliitikale aastal kaks tuhat, kaks tuhat kuus juurde loodud ja see on väga suur number. ja meil on veel ka ühine põllumajanduspoliitika, mis aitab meil probleeme lahendada meil on Euroopas suur probleem ka elanikkonna vananemisega. järgmise kolmekümne aasta jooksul, aastast kaks tuhat viiskümmend, on meil kaks korda rohkem neid, kes on üle kuuekümne viie aasta vanused. kakssada rohkem, kui meil täna neid on. ja meie elanike eluiga on ju pikenenud tänu suurepärasele tervishoiule ja see kõik on väga positiivne, aga samas me teame ka seda, et sündimus Euroopa Liidus on madal ja sellepärast elanikkond vananeb. nii et meil on vaja kiiresti hakata tegelema ka nende probleemidega, mis seonduvad meie pensionisüsteemidega. on vaja tõsta pensioniiga, meil muud valikut ei ole, me peame kauem töötama, rohkem tallele panema. Te teate ju kõik suurepäraselt, et meie probleemid tulenevad ka öö, äh, paljude riikide võlakoormast paljudes riikides elatakse lausa võlgu nii-öelda. ja võlad tuleb tulevatel põlvkondadel tagasi maksta ja see on ebaeetiline. nii ei tohiks toimida, me ei tohi sel-, nii palju võlga teha, et meie lapsed ja lapselapsed peavad meie võlad kinni maksma. meil on vaja ümber kujundada oma strateegiat, meil on vaja e, uusi projekte, meil on vaja töötada kauem ja meil on vaja suurem sündi, sündivus taastada, aga see kõik puudutab naiste õigust, tõelist võrdõiguslikkust. on vaja emaduse staatust tõsta niivõrd, et naised tõesti tahaksid lapsi saada ja ma usun, tegelikult kõik lapsed ju tahavad, kõik naised ju tahavad lapsi saada äh, Äh, aga tähtis on, et nad saaksid ka seejuures abi, et nad ei peaks katkestama oma tööd. ja Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni sel teemal üsna hiljuti. seal öeldi, et meil on vaja oma sündimust suurendada ja hea seista selle eest, et oleks äh, korralikud äh, töötingimused ka neil, kes on üle kuuekümne viie aasta vanad, kui nad tahavad töötada, nad ei ole, ei pea tingimata pensionile jääma. mu daamid ja härrad, kõik need küsimused tõusetuvad ka meie aruteludes lähitundidel. ja õhtul me kohtume teiega õhtusöögil ja hommikul juba meie arutelud jätkuvad, aga ma tahaksin veel kord rõhutada, et kriisi ajal öö, on tähtis, et me ka reforme läbi viiksime, seda nii sotsiaal- kui tööhõivepoliitika vallas. ja kriis sunnib meil seda tegema. see on lihtsalt inimloomuses, et erakorralistes oludes, kui meie ees on tohutud väljakutsed, just, siis just siis hakkame me nende väljakutsedega rinda pistma ja lahendusi otsima. nii et mõelgem nende muudatuste peale, mõelgem selle peale et vastu võtta uus äh, tööseadustik. mõelgem oma pensionisüsteemide peale, mõtleme selle peale, kuidas sündimust tõsta. Äh, aga lähenegem kõikidele nendele küsimustele innovaatiliselt, see on võimalik kriisi ajal. Need olid mõningad sissejuhatavad sõnad ja paluksin nüüd äh, proua Eva Kopatšil Poola Seimi juhil üle võtta ja asuda siis meie järgmist arutelu osa juhtima. nii et äh, võib-olla kõigepealt proua Kopatš, teiepoolsed sissejuhatavad sõnad kõigepealt. härra president kallid kolleegid. mul on väga suur au osaleda tänasel kohtumisel ja tervitada teid äh, siin Poola Seimi nimel, nimelt Poola Seim, Poola senat ja Euroopa Parlament on selle tänase kohtumise ühiselt korraldanud ja seda kõike Poola eesistumise egiidi all no, to dla mnie prawdziwy zaszczyt móc otworzyć już nagu ma ütlesin minu jaoks on suur au sisse juhatada taoline üheteistkümnes e, konverents teie kohalolek e, ja huvi selle arutelu vastu näitab seda et parlamentaarne dimensioon e, mängib järjest suuremat rolli ühinenud euroopas selle kriisiga silmitsi seistes, äh, mis meid praegu kimbutab, on see väga tähtis. ja lubage mul siinkohal tänada Euroopa Parlamenti taoliste seminaride korraldamise eest. koostöö siseriiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel on väga, väga oluline ka meie eesistumise ajal. daamid ja härrad, äh, meie esimesel sem-, vabandust, esimesel detsembril tähistasime me Lissaboni lepingu teist sünnipäeva. Lissaboni leping lõi Euroopa Liidus uue põhiseadusliku reaalsuse ja tänu sellele on siseriiklikel parlamentidel nüüd sõna sekka öelda õigusloomelises töös. parlamendisaadikutena kaitseme ju meie lähimuspõhimõtet, oleme selle valvajateks, omame kontrolli selliste valdkondade üle nagu, nagu turvalisuse, julgeoleku ja õiglusega seotud küsimused, osaleme õigusloome protsessides ning oleme aktiivsed liikmed äh, parlamendide vahelises koostöös. ma tahaksin seda viimast äh, rõhutada vist eraldi, sellepärast et koostöö parlamentide vahel tagab selle, et et äh, arutelud saaksid toimuda kõige olulisemates küsimustes, mis äh, Euroopa tulevikku määravad. ja see tähendab seda, et kõik need arutelud on ka kodanikule lähenema, lähemal ja tänane kohtumine on kindlasti näide taolistest. Euroopa Liit on jõudnud oma senises ajaloos äh, väga olulisse ajajärku see majanduskriis, millega peab toime tulema, ühinenud Euroopa eeldab meilt vastutustundlikke äh, lahendusi ja solidaarsuse ülesnäitamist. see eeldab ka teatud selliste sammude astumist ja lahenduste leidmist, mis ähm, tagaks turvalise elukeskkonna kõikidele Euroopa Liidu kodanikele ja ka tulevikus. ja kui Euroopa tahab tagasi asuda jätkusuutliku arengu radadele, tuleb arvestada nende muutustega, mis praegu meie ühiskondades aset leiavad. tuleb äh, vastu seista nendele väljakutsetele, millega on iga päev ühendatud Euroopas meie kodanikud silmitsi ja sellepärast oligi meie ettepanek, et äh, tänane arutelu keskenduks kahele väga olulisele küsimusele, kõigepealt sotsiaalne ühtekuuluvus ja teiseks äh, demograafilised arengud jätkusuutlikus Euroopas. Euroopa rahvastiku vananemine järjest hoogustub ja üleliigne koorem on seega lasumas meie pensioni- ja tervisekindlustussüsteemidel. see on suureks ohuks meie majandustele ja ühisele majandusele. samas muidugi tuleks tunda rõõmu ja uhkust selle suure edusammu üle, mille ülimkond on teinud, nimelt et Euroopa Liidus on eluiga oluliselt tõusnud, seda tänu paranenud tööle ja, ja elu, töö ja elukeskkonnale Euroopa Liidus. me peame nendele aspektidele kindlasti tähelepanu pöörama, ka meie koostöös kõikehõlmavate demograafilist arengut puudutavate poliitikate kujundamisel. Euroopa ei tule toime ilma Eh, lõimunud ühiskonnata. kuid selle ühiskonna ülesehitamiseks on kõigepealt vaja tagada see, et tööhõive määrad on tagatud, et me võitleme sotsiaalse tõrjutuse vastu igas Euroopa nurgas. ja sellepärast just praegu, ajal, mil Euroopa Liidul ei ole just kõige kergem, tuleks jõupingutusi suurendada, sellepärast et erinev, selleks, et erinevusi, arenguerinevusi vähendada Euroopa erinevate piirkondade vahel sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamise eesmärk ei peaks olema mitte ainult üks prioriteetidest Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast, vaid peaks olema ka selge solidaarsuse öö, ülesnäitamine Euroopa rahvaste vahel ja seega, kallid kolleegid, keskendume täna kolmele väga olulisele küsimusele. kõigepealt tuleb jutuks see, kuidas on demograafilised muutused mõju avaldamas majandusele ja meie eelarvetele ja teine väga oluline küsimus on sotsiaalne ühtekuuluvus ja regionaalne areng. meie tänase paneeli teine osa keskendub sellele. ja kolmas arutelude osa puudutab siis äh, tööhõive ja demograafiliste arengute äh, mõju sotsiaal, äh, sotsiaalsetele aspektidele ja võrdõiguslikkusele ne,. läbi nende kolme valdkonna saame me ilmselt üsna hea pildi nendest demograafilisest raskustest, mis meie ees on ja need probleemid on muidugi ainult teravnenud majandus- ja finantskriisi kontekstis ja sellepärast tuleks kindlasti leida kõige sobivamad lahendused nendele raskustele. ja ma tõesti loodan, et tänane kohtumine ja järeldused, mis me teeme, hoogustab arutelu sotsiaalse kaasatuse ja demograafiliste arengute osas Euroopa Liidus ärgem unustagem, et meie tulevik ja järgnevad põlvkonnad äh, sõltuvad ju nendest otsustest, mis me langetame täna. kasutagem seda võimalust seega siis ära ja, ja võtame viimast nii-öelda Euroopa ühtsest tulevikust. ma loodan, et tänane kohtumine äh, poliitiliste ja majanduste raskuste kiuste kujuneb suureks panuseks aruteludesse sotsiaalse ühtekuuluvuse ja demograafilise arengu osas Euroopa Liidus, suur tänu! suur tänu, ütleb äh, härra president. suur tänu teile selle sissejuhatuse eest ja minu meelest need sõnad andsid meile väga hea raamistiku, millele üles ehitada meie arutelud. Teie sõnavõtt oli selge ja arusaadav aga kui lubate, siis ma annaksingi nüüd äh, proua spiikeri juhtimise üle teile ja, ja teie siis juhite neid arutelusid edasi. suur tänu! mul on hea meel mm, tutvustada teile meie erikülalist, härra Mihhail Tšihhonit, kes on ähm, ILO rahvusvahelise tööorganisatsiooni sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja. Äh, suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, Poola Seimi ja senati liikmed ja äh, siseriiklike parlamentide liikmed, liikmed rahvusvahelise töö organisatsiooni nimel ma tahaksin tänada nii Euroopa Parlamendi presidenti Jerzy Buzekit ja Poola Seimi spiikrit Eva Kobatšit ja kõiki parlamendisaadikuid Ehm, mul on hea meel rääkida sellest, milline on ILO seisukoht, millised on ILO seisukohad demograafiliste arengute kontekstis. Te palusite mul anda lühikene ülevaade nendest teemadest, mis teil on arutelul homme ja täna ja kõigepealt ma keskendun siis kolmele. räägin ehm, põhilistest faktidest, mis puudutavad demograafilisi arenguid ja milline on selle mõju siis räägiksin nendest sotsiaalsetest ja majanduslikest arengutest ja pingetest, mille demograafiline areng võib tekitada. ja siis äh, lõpetuseks rääkisin mõni, räägiksin mõningatest poliitilistest valikutest, mis ILO on määratlenud oma viimases äh, teatises aastast kaks tuhat kümme. aega on mul vähe ja räägin seega kiiresti natukene faktidest, mõned nendest numbritest on teile teada, mõned võib-olla ka üllatavad teid kõigepealt me kõik teame seda, et järgmise viiekümne aasta jooksul tõuseb äh, kõver, mis näitab äh, vanade inimes-, vanade inimeste osakaalu suureneb kin-, kiiresti. kahe tuhande kümne ja kahe tuhande kuuekümnenda aasta vahel tõuseb see sada kolm protsenti. aga muidugi need arvud äh, sõltuvad otsest, otseselt laste arvust, äh, nendest inimestest, kes ei ole tööhõive turul aktiivsed ja pen-, ja need pensionärid, kes on äh, hõivatud. Äh, Euroopa riikides tõuseb see umbes kuuskümmend üks protsenti. see küll tundub olevat kõrgem, kuid see ei ole sugugi nii kõrge kui need demograafilised määrad kuid äh, loomulikult täiesti sel-, täiesti selge on see, et sotsiaalsüsteemidele surve ainult suureneb. ja seda on ka Euroopa Liit öelnud. Äh, pensionimäärade suhe palkadega peaks kakskümmend protsenti kukkuma aasta, aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kuuskümmend ja mõnedes riikides isegi rohkem. samal ajal äh, pensioniiga tõuseb ja tulemusena, ja see on võib-olla üllatav, on Euroopa Komisjon andnud hinnangu, et äh, avaliku sektori kulud üle terve Euroopa, äh, mis on põhjustatud äh, elanikkonna vananemisest, tõusevad ainult neli koma kuus protsendipunkti SKP-st samal ajavahemikul, mis tähendab seda, et vähem kui üks protsendipunkt kümnendi kohta. mõned riigid aga peavad läbi viima tõsised muutused, kuid üldiselt tundub see probleem olevat lahendatav. samas aga see finants ja eelarve surve ei ole ainus mure, sellele lisandub ka majanduslikud mõjud ja globaliseerumise mõjud. ja ilmselt kuivab kokku ka tööealise elanikkonna osa järgmistel kümnenditel ja see kindlasti äh, vähendab ka potentsiaalset kasvu kümnenditel kaks tuhat kolmkümmend kuni kaks tuhat viiskümmend ilmselt poole võrra, võrreldes siis nende kasvuprognoosidega, mida me oleme näinud aastatel kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kümme. kuivõrd tundub, et eelarve probleemist saab võib-olla üle, tuleks seda vaadata sellel taustal, et SK, et maksude osa SKP-st kukub rohkem kui poolteist protsenti Äh, maailm, ülemaailmne taksu, äh, maksuvõitlus võib olla selle põhjuseks, kuid samas äh, on ka öö, palkade osa SKT-st vähenenud vähemalt üks koma kuus, kui üks koma kuus protsenti juba aastatest kaks tuhat. tootlikkus öö, on suurenenud seitsmekümnendatest aastatest kiiremini kui palgad me näeme siin teatavat rikkuse ümberkuju äh, üm,, üm, ümberkujundamist nii, et äh, töötajate palgad vähenevad ja suurenevad äh, tulud ettevõtetele. ja võib tekkida Euroopas siis nii-öelda tööjõu konkurents tööjõukulu osas. mis on siis selliste survete mõjud kui me ka tulevikus rakendame sarnaseid poliitikaid, nagu oleme rakendanud praegu, jagame rikkust samamoodi ümber nagu seni, on tulemuseks see, et Euroopa peab silmitsi seisma järjest suureneva rahvusvahelise konkurentsiga, seda öö, väheneva ja, ja vanema tööjõu kontekstis öö, ja üldiselt äh, majanduskasv stagneerub või hoopis äh, väheneb, maksuosa SKT-st väheneb samuti tänu maksukonkurentsile äh, ja äh, surve äh, töö, tööhõiveliste inimeste tootlikkusele suureneb ja migratsioon kasvab ilmselt äh, vaikselt edasi Äh, elustandardid äh, sellest tulenevalt kindlasti langevad või jäävad samaks ja seda üsna varsti ja praegu me oleme näinud teatud töötajate puhul juba selle protsessi algust. järjest enam tekib olukordi, kus põlvkondade vahel ja põlvkondade sees ei ole enam rikkuse ümberjagamist nii, nagu seda on olnud varem. tundub, et need võitlused öö, äh, ei too, need äh, jõupingutused, mida tehakse praegu, ei too kasu nendele inimestele, kes on kõige halvemas olukorras. üheksa, tuhande üheksasaja üheksakümnendatel ja kahe tuhandendatel aastatel liiguti selle poole, et sotsiaalsed riskid nii-öelda individualiseeriti. see on järjekordne viide sellele, et solidaarsus ühiskondades väheneb sotsiaalkaitsesüsteemid, mis kunagi olid sotsiaalse progressi majakateks, seda siis üheksateistkümnendal ja kahekümnendal sajandil, mille eesmärgiks oli üles ehitada riike ja sotsiaalset ühtekuuluvust, on kujunenud peamiseks lahingupaigaks makromajanduslike survete maandamiseks Äh, need on, need võitlused on ka selge signaal sellest, et sotsiaalne ühtekuuluvus väheneb. see protsess on aeglane, kuid on selge juba väga paljudes ühiskonnagruppides, näiteks nagu pensionäride seas. millised on siis poliitilised valikuvõimalused, enamus nendest on kõigile tun-, tunda ja teada, aga mõnedele need lihtsalt ei meeldi. kõigepealt tõelisi valikuid on vähe ja neid kõiki tuleks tegelikult ära kasutada toetustest sõltuvuse määr peab jääma mõistlikkuse piiridesse. mida see tähendab? Need põlvkonnad, kellel on vähem lapsi või kus pole üldse lapsi, peavad äh, lihtsalt olema kauem töövõimelised, noored ja töötama kauem. peavad äh, tekkima mõistlikud äh, vaheldused aktiivse tööelu ja pensionite perioodide vahel, kuid see ei ole mitte mingisugune imerohi, rohi kiiresti vananev ühiskond Euroopas ei suuda vastu panna pensionisüsteemides tekitavast surbest, survest. tööhõive osalusmääri tuleb oluliselt tõsta, eriti noorte inimeste, noorte naiste seas ja puuetega inimeste seas. tööajarežiim ja, ja toetussüsteeme tuleb luua niimoodi, et need aitaksid öö, äh, öö, inimestel tööturule siseneda, siseneda vaatamata perekohustustele ja õiglane migratsioonipoliitika on samuti väga oluline. aga loomulikult ka see ei ole mingisugune imerohi ja migratsioon või immigratsioon pigem on ainult äh, vahepealne lahendus. Euroopa Komisjoni valge raamat pensionite kohta räägib just sedasama. tootlikkust tuleb samuti tõsta tuleb rohkem investeerida haridusse, ainult need inimesed, kelle täispotentsiaal on välja arendatud läbi haridussüsteemi, võivad olla tõhusad, tuleb investeerida, investeerida iga e-, elukestvasse õpp-, õppesse, tuleb leida õiged töökohad eakamatele töötajatele ja tuleb investeerida nendesse. ja mit-, ja tuleb arvestada ka seda, et äh, inimesed, inimestel tervis üldiselt kehveneb töö ajal ja viimastes faasides äh, tuleb sellele muidugi eriti tähelepanu vii-, pöörata, kuid terve elutsükli juures tuleb inimestele tagada normaalsed töötingimused. Äh, ja lõpetuseks, võib-olla mitte lõpetuseks, vaid viimase märkusena, langetatud poliitilised otsused peavad öö, olema siis sellised, mis maandavad neid negatiivseid mõjusid, mille toob kaasa see, et äh, sündimusmäär ei ole ühiskonda taastava määra kõrgusel, tuleb luua pere ja, ja, ja lastesõbralikemad ühiskonnad, sellepärast et äh, suurenenud sündivusmäär mõjutab otseselt äh, tööturgu, kuid selleks läheb umbes nelikümmend, viiskümmend aastat, enne kui see mingisugust olulist mõju hakkab omama. Need on täiesti klassikalised poliitilised valikuvariandid, mis on kõigile hästi tunda, teada, kuid mida väga palju ei kasutata. enamus nendest maksab raha ja see raha tuleb kulutada praegu, võib-olla aastakümneid enne, kui nendest poliitikatest üldse midagi tuleb ja kui see hakkab vilja, kui need hakkavad vilja kandma ja see, ja see tähendab seda, et on teisi poliitikaid, mida tuleks muuta kohe, näiteks eelarve- ja majanduspoliitikat kõigepealt äh, tuleb ümber suunata see, et, äh, et palgaosa SKP-s järjest väheneb, teiseks äh, samuti maksumäär ei ole mitte mingisugust põhjust arvata, et kõrgemad maksumäärad ohustaksid äh, majanduskasvu. Äh, ma-, maailma kõige mõjus, äh, kõige edukamad majandused on euro-, on just sellised, kus maksumäärad on samuti kõrged. ainult läbi selliste meetmete on võimalik luua selline eelarve ja jõukust ümber jagav poliitika, mis tagab investeeringud tootlikkuse suurendamiseks kas siis avalikus või erasektoris. ja lõpetuseks Äh, kõrge iga on äh, õnnistuseks individuaalses mõttes, kuid see on kallis ühiskonnale, aga samas on see vajalik äh, ülemaailmsele tasakaalule, selleks ei tekiks töökätest, et ei, kuid see on ohuks ka ressurssidele ja keskkonnale, kõik ühiskonnad peavad silmitsi seisma vananemisega. Äh, me näeme äh, sellega kaasnemas aga seda, et äh, sissetulekud ümber jaotatakse ebaühtlaselt, käitumismudelid muutuvad. kui eurooplased tahavad oma rahumeelset ühtekuuluvat ühiskonda säilitada, peavad nad rohkem investeerima oma tervisesse, töötama kauem, suurendama tootlikkust ilma läbipõlemiseta teinekord võib-olla koolipinki nühkima kauem, leidma võimaluse, kuidas äh, sissetulekut äh, riikide sees ja riikide vahel õiglasemalt ümber jagada ja peavad ilmselt maksma kõrgemaid makse. Nad peavad tervitama ka sisserännanuid ja võtma seda elu tõsiasjana, nõustuma sellega, et meie ühiskonnad muutuvad värvilisemaks ja muutuvad läbi selle tõesti ülemaailmset, ülemaailmseteks selleks on vaja poliitilist tahet ja poliitilisi samme, et need muutused ühiskonnas aset leiaksid. ja veel üks öö, äh, personaalne märkus. Äh, pikemas kontekstis öö, äh, on need poliitikad võimalikud ainult siis, kui kõikidel eurooplastel on sama maksumäär, palgamäärad, sissetulekud ja sotsiaalne kaitse. ja sii-, ja see, kui üldse, on saavutatav ainult siis, kui Euroopa Liidu lagunemine peatatakse ja kui äh, toetakse selliseid maksu- ja äh, tööhõivepoliitikaid, millega välditakse ühiskondi, mis äh, peavad nõtkuma vananenud ühiskonna koorma ees, aitäh. suur tänu. härra Tšihhon, suur tänu teile teie ettekande eest, nüüd läheme edasi oma tänase päevakorraga, aga enne kui asume esimese paneelarutelu äh, käigu äh, kallale, tahaksin öelda, et meie äh, ühineme teiega hiljem ja ma annan juhtimise üle proua Elizabeth Schröterile, kes on Euroopa Parlamendi liige ja suur tänu tähelepanu eest! ja härra Bor-, Borussevitš äh, osaleb ka järgmise paneeli juhtimises. <laughs> Ja, einen schönen Nachmittag Ihnen. Für mich ist das die erste Zeit, für ihn. tere pärastlõunat, mina esimest korda juhin sellist üritust ja sellise ürituse arutelu. siin paneeli, paneeldiskussiooni presiidiumi taga olen esimest korda ja mul on hea meel teid siin tervitada. meie esimene paneeldiskussioon räägib demograafilise muutuse mõjust majandusele ja eelarvele. siin on mitmeid inimesi, kes on pärit erinevatest Euroopa piirkondadest ja kes teavad, millest me siin ka praegu täpselt räägime, rahvaarv kasvab demograafilised jaotused muutuvad, sellest rääkis ka härra Sison. ja siin on ka üks äh, väga huvitav uurimus, äh, piirkonnad kaks tuhat kakskümmend äh, ja siin on väga huvitav peatükk, millest lähtub, et mõned piirkonnad tunnevad demograafilisi muutusi rohkem kui teised. Nendest piirkondadest liiguvad inimesed ära, kolivad linnapiirkondadesse, kesksetesse linnapiirkondadesse. nii et mida me siis saame ette võtta selliste piirkondadega? mina olen pärit Saksamaalt piirkonnast, mis asub väga lähedal Poola piirile ja see on piirkond, mille piir äh, Poola riigiga on kõige pikem Saksamaal. ja äh, meie praeguse probleemiga silmitsi seisusest eestlased ütlevad mõned, et me peaksime üldsegi äh, loobuma piirkondadest kui sellistest, nagu nad täna on ja, ja nende tühjaks jäänud piirkondade puhul äh, kasutama ära turismivõimalust kui ainukest võimalust nende piirkondade elustamiseks. ja teine lähenemine on selline, et me ei tohiks lasta nendel piirkondadel hääbuda, me peaksime taristu tagama ja äh, püüdma kuidagi võidelda rahva kadumise väljakutsega. ma ootan huviga meie arutelu. kõigepealt saab sõna härra Tšavinski härra Tšavinski, kus te olete? Teie olete meie äh, raportöör, olete selleks ette valmistunud ja nüüd on teil võimalus ka paari sõnaga sisse juhatada meie arutelu. härra Tšavinski on, Tšervinski on äh, olnud Poola Seimi liige kahe tuhande viiendast aastast alates, ta on pärit Novosašist ja üheksakümne 90 ühe, üheksakümne neljandast aastast kuni kahe tuhande esimese aastani oli ta selle äh, linna, äh, linnapea. ja palun, teil on sõna. E, suur tänu. probleeme sissejuhatav sõnavõtt sellise tähtsa teema kohta, demograafiline muutus, mõju majandusele ja eelarvele ja sellest juba rääkis, rääkisid äh, proua äh, Kopas, härra president Puusek ja äh, Michael Shikon ja mina omalt poolt tahaksin esitada terve rea küsimusi, mis aitavad heita valgust meie tulevikuvõimalustele loodetavasti tänase mõttevahetuse käigus töötame välja järeldused selle kohta, kuidas üha kasvavate probleemidega to toime tulla. me ei teagi, kas demograafia tegelikult on probleem või mitte. tegelikult vastus on juba meil käes, sellepärast Euroopa Komisjon kahe tuhande üheksandal aastal ütles, et probleem, probleemil on lahendus ja kui me jätame Äh, probleemi äh, omapäi, äh, ootame, et asjad läheksid iseolu teed, siis võib, tekib oht, et ähm, asjad lähevad viltu. ja kui selle probleemi ka mittetegelemine äh, meie äh, kahekordistab äh, meie muresid ja meie probleeme, siis peaksime me siiski püüdlema parimate võimaluste poole, see, mille abil meie eesmärki saavutada. meie eesmärgiks on stabiilne, jätkusuutlik tulevik ka tulevastele põlvkondadele kui kavandame tegevusi, milleks on ettevalmistustööd teinud äh, uurijad, äh, statistikud äh, ja nii edasi, siis suudame me selle eesmärgi poole liikuda. me teame, millised mured kaasnevad demograafiliste muutustega, vananeva ühiskonnaga, Ähm, iibe vähenemisega, me peame kaaluma, mida teha meie pensionisüsteemidega, maksustamissüsteemidega, kas suurendada maksustamissüsteeme, vähendada pensionisüsteeme. peame mõtlema küsimustele, mis on seotud äh, finantsturuga, peame mõtlema äh, sellele, kuidas oma tööturgu äh, kujundada. me oleme kõikidest nendest asjadest juba rääkinud, koostanud loetelusid, seadnud neid tähtsusjärjekorda, aga äh, me peame mõtlema, kuidas neid lahendusi äh, praktikas ellu viia, kes need ellu viivad, kas liikmesriigid omaette, jäädes omaenda jõududele äh, lootma või peaks Euroopa Ühendus selliseid meetmeid ellu viima, milline lähenemine oleks parem? Poolas äh, ütleme me sageli, et koorem, mis on jagatud, ei tundu sugugi raske nii, et kui äh, Euroopa äh, rahvad äh, on nõus lahendusi ühiselt ellu viima, kui Euroopa rahvad ütlevad, et töötagem üheskoos selle nimel, et meie tulevastel põlvkondadel oleks kindel tulevik Äh, äh, rakendame koos ühiseid äh, lahendusi, võttes arvesse erinevusi, piirkondlikke omapärasid. sest et igal piirkonnal on oma tugevused. aga kui need tugevused kõik ühendada, et liikuda ühise eesmärgi suunas, siis on võimalik neid eesmärke saavutada. ja meie pingutused ei jookse liiva. ja lõpetuseks me peame leidma vastuse ka küsimusele, kas meil on piisavalt palju aega. ja vastus on selge. meil on veel mõni aasta ettevalmistustööks ja vajalike meetmete elluviimiseks, aga kui me kohe praegu tööga pihta ei hakka, siis tekib paanika ja lõpuks on reageerimiseks liiga hilja ja lõpetuseks avaldaksin lootust, et demograafilised muutused Äh, sotsiaalne ühtekuuluvus. Äh, need kõik küsimused on seotud väljakutsetega äh, ja nendele väljakutsetele suudame me edukalt, nendest väljakutsetest suudame me edukalt kinni haarata ja need seljatada. suur tänu, härra Tšervinski, selle põgusa sissejuhatuse eest meie tänasesse teemasse. ja nüüd meie liikmesriikide parlamendi liikmete jaoks ja Euroopa Parlamendi liikmete jaoks on meil oma äh, sõnavõtjate kord paika pandud kaks liikmesriigi parlamendi, äh, parlamentide esindajat ja seejärel anname sõna äh, Euroopa Parlamendi liikmele, ühele Euroopa Parlamendi liikmele. niisiis kaks liikmesriikide parlamentide kõnelejat, seejärel üks Euroopa Parlamendi esindaja ja, ja nii edasi Äh, igal kõnelejal on kolm minutit kõneaega äh, ja pidage palun oma kõneajast kinni. ja tõesti, meil on siin ka äh, kõnelejate nimekiri, sõnasoovijate nimekiri, suurepärane. ja meil on siin kõigepealt härra Kirillov sotsiaaldemokraatide seast. kas ma näen teda? paistab, et ei, teda ei ole siin nii et äh, sellisel juhul annaksin sõna järgmisele äh, kõneleja, kes on pärit liikmesriikide parlamentidest, äh, Prantsusmaa Rahvusassamblee esindaja härra Jacques Lene. kallid kolleegid, ma räägiksin ka paar sõna äh, demograafilise muutuse mõjust majandusele ja eelarvele Prantsusmaal. nii nagu väga paljud teised Euroopa Liidu liikmesriigid, on ka Prantsusmaa äh, riik, kus rahvastik vananeb. kahe tuhande kümnendal aastal on meie äh, Statistikaamet äh, ennustanud, et olukord muutub hullemaks ja Prantsusmaa, Pariis, Prantsusmaa rahvastik vananeb. meil on kuuekümne viie aastasi üle kümne miljon, kümne miljoni rohkem kui varem. ja see äh, demograafiline vananemis, vananemisprotsess on erinevate tegurite äh, tulemus, äh, meie eluviga su-, e, eeldatav eluiga suureneb, beebibuum omal ajal ja põlvkondade asendusmäära vähenemine. Prantsusmaa Ähm, vananemine moodustab meie sotsiaalkindlustussüsteemi eelarvet, mõjutab meie sotsiaalkindlustussüsteemi ja meie eelarvet üldisemalt ja tõenäoliselt äh, mõjutab see ka meie majanduskasvu võimalusi, ehkki seda on äh, tegelikult raske täpsustada. mis puudutab äh, majanduskasvu prognoose, siis sellega on seotud ka meie sotsiaalkaitsesüsteemide jätkusuutlikkus, põlvkondade üleminek, põlvkondadevaheline toetus äh, sõltub äh, kahest tegurist, noored peavad asande, asendama äh, vanemad ning rahastama sotsiaalkaitsesüsteemi ja raha, ja tervis, rahva tervishoidu ja äh, Prantsusmaal on üle kuuekümne viie aastasi Äh, äh, rohkem praegusel hetkel, kui meie süsteem, et tagada meie äh, süsteemi jätkusuutlikkus ja me peame vaatama, kuidas olukorda lahendada ja kas võib tekkida põlvkondadevaheline kriis, siis pensionite asendamismäär äh, mis on problemaatiline praegusel hetkel. ma suhtun kahtlevalt immigrantide rakendamisse ka keskpikas perspektiivis ja Prantsusmaa on mitmetel aastatel tuhande üheksasaja üheksakümne üheksakümne kolmandal, kahe, kahe tuhande kolmandal ja teistelgi aastatel teinud mitmesuguseid ettepanekuid äh, erinevate reformide näol äh, selleks, et äh, vähendada kahe tuhande viiekümnenda aastal tekkivat puudujääki, kuid Prantsusmaa peab pingutama lähitulevikus veelgi selleks, et pensionitele kuluvat raha meie SKP-st veelgi vähendada. Vielen Dank, Herr Ney suur tänu ja järgmine sõnasoovija, härra Kevin Hopkins. Ühendkuningriigist ja äh, Ühendkuningriigi alamkojast paraku ma ei näe teda siin saalis. Te siiski olete siin, palun. suur tänu, proua juhataja, mul on väga hea meel, et me saame siin, ma saan sind täna esindada, me räägime äh, vananevast äh, elanikkonnast äh, ja sotsiaalsest kaitsest ja sellest, et meil oleks vaja rohkem noori, et pensionäre toetada. aga sellega on seotud oma vastuolu, sellepärast et Ühendkuningriigis ja ka mujal on tööpuudus noorte hulgas suur ja väga paljud töölised kaotavad töökohad, ei leia uusi töökohti ja väga paljud inimesed tahaksid töötada rohkem kui pensioni, kauem kui pensioniiga, aga nad ei saa seda teha Äh, nii et äh, rohkem inimesi äh, ja rohkem tööd ei suuda probleemi lahendada, täistööhõive aitaks meie probleemi märkimisväärselt paremini lahendada, kui meil oleks täielik tööhõive, siis äh, tuleks meil rohkem maksutulusid ja äh, koorem igale üksikule väheneks ja meil oleks selline õnnelik olukord, mida nautisime viimased paar aastakümmet, kus elatustase tõusis kõigi jaoks. ma arvan, et me peame kõigepealt lahendama massiviisilise tööpuuduse probleemi Euroopa Liidus ja liikmesriikides ma ei tea täpselt, kuidas seda teha praegusel hetkel, aga igal juhul see aitaks meil probleemi lahendada. ja teine küsimus, mida peaksime käsitlema, on vaesus vanas eas, pensionid Ühendkuningriigis on väikesed, erasektorite pensionid on napid inimestel pole hoiuseid, hoiused pole kindlad, on sageli seotud börsiga äh, ja äh, aktsiabörsiga ning pole eriti suurt väärt ja miljonid noored ei saa midagi kõrvale panna vanaduse vanaduspõlveks, nii et nad peavad kerjakotiga käima vanas, vanaduspõlves. nii et äh, mina leian, et meil peaks olema kohustuslik pensioni, kogumispensionisüsteem, kui me tahaksime seda äh, massiviisilist äh, vaesust äh, oma vanurite hulgas vältida ja sotsiaalsete lõhede suurenemist vähendada. Evel, olen nõus härra Shishoni analüüsiga, mõningad tema järeldustest äh, ei ole mulle küll meeltmööda, kuid analüüs ise oli mulle täiesti vastuvõetav ja rääkisime siin juba ka varem, et meil on vaja iivet tõsta Ühendkuningriigis, aga pole seda vaja küll teha, meie iive on suur, meie sisserändajate määr on suur, meie rahvaarv kasvab pidevalt ja väga paljud noored inimesed meie koduriigis on pärit Poolast, väga tugevad, tublid töömehed on nemad, meie rahvaarv kasvab massiliselt, meil ei ole seda vaja täiendavalt suurendada, pigem vastupidi ja oma sõnavõtuga tõstatasin ma mõningad äh, probleemid, äh, lahendusi ma võib-olla ei pakkunud, aga kui mul oleks äh, siin võimalik rääkida tund või paar, siis pakuksin teile ka lahendusi, aitäh. ja võib-olla meie kolleegid aitavad teid selles küsimuses ja nüüd Euroopa Parlamendi kolleeg, sotsiaaldemokraatide rüppest härra Theodoris vabandust, siin on valesti kirjas, tegemist on siiski liberaalide demokraadi fraktsiooni äh, liikmega. Äh, härra Theodoris äh, Skilakakis, äh, loodetavasti on ta ka siin äh, saalis olemas, hmm, palun. suur tänu, proua juhataja demograafiline muutus on tõesti äärmiselt suur väljakutse meie jaoks. tegemist ei ole probleemiga, millega seisab silmitsi ainult Euroopa, vaid ka kogu ülejäänud maailm seisab selle probleemiga silmitsi. väga paljud, väga paljudes Euroopa liikmesriikides on rahvastik vananenud, aga ka mujal meil on vaja ressursse kaks miljardit vanurid juures äh, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. see on suur väljakutse. Äh, meil ei ole kergeid lahendusi Euroopas äh, selle probleemiga toimetulekuks, me peame kas töötama rohkem või need, kes töötavad rohkem, peavad tootma rohkem äh, selleks, et me peaks, saaksime äh, jääda sama elatustaseme juurde ja et äh, sedasama elatustaset saaksid nautida ka meie vanurid. siin on tehtud erinevaid ettepanekuid lahenduste kohta, töö lihtsustamine kõrgemas eas, sotsiaalselt tasandil ja sotsiaalkindlustust silmas pidades äh, need äh, inimesed, äh, vanemad inimesed tänapäeval on, on vägagi nooruslikud, nii et paljud nende seast tahavad töötada. ja mis puudutab sotsiaalkindlustussüsteemi, siis sotsiaalkindlustussüsteemides tuleb panna rõhku ka isiklikule panusele sotsiaalkaitsesüsteemid peaksid olema, seal peaks olema oma osalustasu. sellepärast, et meil on, meil on vaja teatavaid kohane, kohandamismeetmeid ja need, kes soovivad hoiustada erinevatesse süsteemidesse saavad seda teha. Äh, praegusel hetkel vaadake äh, lõunariikide arenguid, äh, lõunapoolsemates riikides pensionide määrasid vähendatakse, mis on väga raske poliitiline otsus. ja siis, mis puudutab tervist. tervis on äärmiselt tähtis. mida rohkem on meil vanureid, seda suurem on koormus meie tervishoiusüsteemile ja me peame sellesse investeerima. ja seda, me peame selle küsimusega tegelema Euroopa tasandil, me ei ole arvesse võtnud veel praegusel hetkel piisavalt meie tervishoiusüsteemide äh, majandusliku toim-, majandusliku äh, toimimise vajadust. Äh, meil läheb palju vaja investeeringuid ennetustesse, ennetavasse töösse, ravimitesse ja ma arvan, et selles osas võiks teha ettepanekuid Euroopa tasandil, mitte ainult liikmesriikide tasandil. jah. ma tahtsin öelda, et meil on siin ekraanidel ka meie kõne kõnelejad näha, aga nüüd saab härra Rainer Piisek sõna ja tema on meil Saksamaa parlamendist. <laughs> tegelikult ma ei ole mitte Saksamaast, vaid Austria parlamendist. vabandust, mul on dokument siin ees ja ma usaldasin seda. mul on väga kahju, siin on nimed segamini läinud aga ma kuidagimoodi ei tahtnud siin pisendada Austria tähtsust. kas te olete tei-, teisest kojast? jah, Austria parlamendi teisest kojast härra Reinhard Piisek. <clears throat> ma tänan mina tahaksin ka võtta sõna teemal demograafilised muutused ja käsitleda selle muutuse äh, finantsaspekte kui me vaatame Austriat näiteks, siis on meil pensionieaks seatud viiskümmend üheksa aastat. aga see on tõesti muutnud olukorra väga keeruliseks, see viiskümmend üheksa pensioniea aasta, meil on vaja, et inimesed ei läheks veel nii vara pensionile, sest vastasel korral maksutulu riigil väheneb, nii et meil on vaja palju veel ära teha, meil peame mõtlema ka tööandjate osamaksete peale pensionisüsteemi, mis on praegu väga kõrged ja neid on vaja vähendada. tähtis on, et tööandjatel tekiks huvi neid vanemaid töötajaid kauem tööl hoida aga tööle võtta. rohkem kui neljandik kogu eelarvest ju tegelikult on meil tulumaksust, aga see tähendab seda, et tööjõud on väga kõrgelt maksustatud meil. nii et valitsus peab looma tingimused selleks, et töötajad, eriti vanemaealised töötajad, tõesti naaseksid tööle ja sellega väheneks nii tööandjate kui ka töövõtjate maksukoorem. see, et tööjõud on meil nii kõrgelt maksustatud, on väga negatiivne. maksumaksjate arv Austrias on kaks miljonit, kaks miljonit inimest maksavad tulumaksu ja kuus miljonit ei maksa. nii et liiga palju on see vahe, liiga suur on see vahe ja see vajab revideerimist. ja loomulikult äh, kõik see seondub ka praeguse majanduskriisiga. riik peab nüüd looma vajalikud tingimused selleks, et inimesed naaseksid tööle. Jetzt ähm, haben wir ein Vertreter jah, ma tänan, härra Isek. ja nüüd on meil Küprose parlamendi esindaja härra Stilanides. suur tänu, härra president. mina räägiksin teile ühe väikeriigi kogemusest. nimelt meie näeme samasuguseid arenguid nagu ka teised Euroopa riigid, probleemid on meie jaoks ju ühised. ja täiesti selge on see, et me peaksime alustama ka äh, nende ühiste probleemide lahendamisest äh, ühistest äh, sammudest. meil on kindlasti vaja seega Euroopa tasandil langetada poliitilised otsuseid ennekõike ja lõpetuseks äh, peaksid siseriiklikud poliitikad siis arvestama riikide eripärasustega. ehk teisisõnu, praegu euroala kriisi kontekstis ja see majandus- ja finantskriis, mis meid äh, kimbutab, peame me leidma selliseid uusi instrumente, mis meid aitaksid sellest kriisist välja tulla poliitilised ja majanduslikud instrumendid, mis oleksid Euroopa kõrgusel, kuid need peaksid ka integreerima siis probleemid demograafia osas. ehk teisisõnu, ma tahaksin siis veel korrata, et meil on Euroopa tasandil vaja ühtseid poliitikaid. seda muidugi ka on öeldud äh, ka juba varem, me peame nimelt tõstma kindlasti pensioniiga, teist lahendust lihtsalt ei ole äh, eluiga on tõusnud ja on täiesti selge, et sellele peab järgnema pensioniea teos. vaatamata sellele, mida see poliitilises mõttes võib ühele või teisele poliitikule tähendada. ja loomulikult paindlikkuse põhimõtted peavad ka valitsema, ehk teisisõnu peab järjest vanematele inimestele jätma võimaluse osaleda tööturul. ja me peame rohkem keskenduma rändevoogude haldamisele, me ei peaks sisserännanuid kartma, vaid pigem nad pakuvad meile võimaluse, see integratsioon võiks siis mulle hoopis kasuks olla ja me peaksime just nimelt sellele keskenduma oma poliitikates ma, ma arvan, et sellel hetkel, kui me kõik mõistame, millised on äh, tänased probleemid, on meie kohus poliitikutena teha konkreetseid otsuseid ja konkreetseid ettepanekuid. Need äh, ettepanekud peaksid baseeruma proportsionaalsetel uuringutel, sellepärast et need arvud, mida on siin toodud kriisi näitlikustamiseks ja tänase olukorra peegeldamiseks, on äh, jah, lükka-, taga, ümberlükkamatud suur tänu, järgmisena saab sõna Euroopa Parlamendi esindaja Euroopa Rahvapartei ridadest, proua Danuta Jazlovjevska. Jazlovjevska. Mhm. ma tänan. minagi tahaksin rääkida demograafia probleemidest ja sellega seoses peame mõtlema aktiivse tööhõive peale. täna töötajad saavad vabalt liikuda, aga paraku vaid kaks protsenti Euroopa Liidu kodanikest töötab riigis, mis ei ole nende päritoluriik ja. ja kaheksa protsenti üldse oleks huvitatud teises riigis töötamisest. meie siin Euroopa Parlamendis teame, et näiteks Baierimaal on vaja öö, täita viissada tuhat töökohta ja Poolast kaugel ei ole mitte mm, Tšehhi, Slovakkia, Prantsusmaa, kus tööpuudus kasvab, aga samas noored, kes võib-olla oleksid nõus riik, teise riiki liikuma, ei tee seda, sest neil lihtsalt napib informatsiooni olemasolevate töökohtade kohta teistes riikides. ka sotsiaalpoliitikad on liikmesriigiti väga erinevad ja napib informatsiooni sotsiaalkindlustussüsteemide kohta teistes riikides. ka pensionisüsteemid ei ole piisavalt läbipaistvad. tänapäeva noored teevad oma otsuseid väga küpselt, nad mõtlevad oma tuleviku peale juba varakult, juba äh, varakult mõtlevad nad ka pensioniea peale. Äh, haridus, ka selles valdkonnas me näeme, et kõikjal Euroopas tu-, peavad asjad muutuma napib noori, kellel oleks tehniline haridus ja just tehnilise hariduse järele on nõudlus töökohtadel. ning me ei valmista noori piisavalt ette ka muudatusteks. Nad ei ole piisavalt paindlikud ja avatud muutma ennast oma karjääri valikul me räägime tööturust, siin on suur lõhe tööjõu turu vajaduste vahel ja nende inimeste oskuste vahel, kes tööd otsivad. me peaksime jälgima olukorda lähemalt, mis toimub VKE-del, sest VKE-d on ju need, kes tegelikult kõige suurema hulga töökohti on Euroopa Liidus taganud nüüd meil on tähtis, et me aktiveeriksime inimesi, aga paraku on tulemused olnud ebapiisavad ja töökohti ei ole samuti piisavalt palju juurde loonud, on loodud kümneid tuhandeid töökohti, aga meil on vaja sadu tuhandeid töökohti juurde. mina olen pärit riigist kes kasutab sotsiaalfondi rahasid väga tõhusalt. aga sotsiaalfondi rahasid annaks veelgi paremini ära kasutada ja selleks peame vahetama oma parimaid kogemusi, tagamaks, et need rahalised vahendid tõesti lähevad töökohtade juurde loomisele. ja töökohti ei loo mitte ainult olemasolevad firmad, aga ka need noored, kes alustavad oma mm, tööelu Äh, aga neil napib alguses äh, kapitali, rahalisi vahendeid, et oma ettevõtlust alustada ja sellised äriinkubaatorid tõesti loovad stiimuleid äh, ettevõtlikele inimestele oma firmat asutama ja teistele töökohtigi pakkuma. täna oleme me kriisis ja me peame arutama neid küsimusi selleks, et lahendada probleemid meie tänasel tööturul. ma tänan teid. järgmine on Poola senatist härra Marek Sjolkovski. palun. jah, üsna ilusasti hääldasite, kui me räägime nüüd eelarvest ja majandusest ja meie väljakutsetest, siis ma tahaksin rõhutada järgmist. nüüd mitu aastat järjest juba Euroopa ühiskond on rohkem kulutanud kui tootnud ja see on ülekulutamine, mis toimub. tegemist on eh, heaoluriigi mudeli kriisiga, heaoluriik oli üks suurimaid saavutusi Euroopas ja seda kadestasid paljud ühiskonnad, aga nüüd on meil vaja see ümber kujundada. ja veelgi enam, selline vananev ühiskond ühelt poolt loomulikult on ühelt poolt õnnistus ja edu, aga samas nõuab ta ka suuremaid kulutusi ja see süvendab ainult ühiskonnas esinevaid probleeme. nii et meil on vaja rohkem kulutada ühelt poolt ja teiselt poolt meil on kriis, mis nõuab palju suuremat eelarve rangus ja distsipliini. demograafia on väga täpne teadus, ei ole väga täpne teadus, me ei tea, mis toimub kahekümne aasta pärast, nii et praegu on vaja juba tegutseda ja mm, ka maksta selle eest. nii et tuleb tegutsema asuda solidaarsuse vaimus kõigepealt. meil on vaja e, viia ellu vajalikud muutused, meil on vaja mõelda tulevastele põlvkondadele. me ei tea täpselt, mis toimub kahekümne aasta pärast, aga me ei tohi oma tegevuse koormat ja tegevusetuse koormat ennekõike lükata oma laste ja lastelaste õlule. nii et see on esimene asi. E, mitte ainult rangus ja kokkuhoid ja reformid, jah, on vaja töökohti juurde juua ja majanduskasv tagada. see on solidaarsuse esimene element. teine kui me hakkame muutusi ellu viima, siis on meil vaja e, panna koorem kõigi nende õlule, kelle õlad kannavad, e, nendele, organisatsioonidele, kes suudavad. Öeldakse, et mõned pangad on liiga suured, et nad võiksid nurjuda, aga samas mõned elanikkonnarühmad on liiga vaesed selleks, et reformid kinni maksta, ka selle peale peab mõtlema. ja kolmas, solidaarsus Euroopas vajab mitte ainult eelarve distsipliini ja koordineerimist, aga ka sotsiaalkindlustuspoliitikaid tuleb koordineerida. meil on vaja tegutseda koordineeritult ja lõpetuseks ma arvan, et väga hea äh, on see, mida härra Puusek päris alguses ütles. nimelt, et see praegune kriis on meid ohtu seadnud, aga samas võib meil olla ka suurepärane stiimul tänu kriisile tegutsema asuda ja töökohtade juurde loomine, stiimulite loomine selleks ja ka ohvrite toomine ja pikaajalisemad tegevuspoliitikad peavad meie silme ees olema. tähtis on, et selles kriisis me ka säilitaksime oma optimismi. suur tänu Äh, ikkagi äh, ekraan ei anna õiget informatsiooni, minu äh, nimekiri siin ütleb, et nüüd üks naissaadik saab sõna ja see on väga hea. nimelt Läti parlamendist proua Lukaševitša, ma loodan, et ta on siin kohal. ja võtab sõna. kas ma äkki hääldasin teie Eh, nime valesti, proua Lukaševitša. okei okay., okei okay., jetzt haben wir eine andere liste, sie ist nicht. ahah, nüüd on meil teine nimekirja, tema ei ole seal sees, nii et eh, sellisel juhul järgmisena me kuulame kedagi Tšehhi parlamendist. alamkojast eh, proua Šalankova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 Äh, lihtsalt Euroopa sureb välja, me kuulsime siin sotsiaalkindlustuse probleemidest, me kuulsime heaoluriigi probleemidest, sellest, et enamik funktsioone on läinud perekondade peale, nemad peavad kandma hoolt laste eest ja vanurite eest ja selle samas eh, hinnatakse inim- jälle ainult töö järgi meie kodanikke ja naisi eh, innustatakse võimalikult kiiresti pärast lapse saamist eh, tööturule naasma. selline surve tegelikult on midagi, mis toimib perele vastu ja pere ühtekuuluvust kahjustab ja me teame ka, et sündimus seetõttu väheneb. ja samas me näeme, et ei ole võimalik enam vanal viisil finantseerida heaoluriiki. perekondadel on üha rohkem ja rohkem väljaminekuid, nad kõik peavad töötama ja samas äh, ka täitma muid ülesandeid, mis jäävad väljaspoole tööturgu, näiteks vanurite eest eh, hoolt kandma, sest see on ka nende õlul. nii et eh, me näeme, et sotsiaalhüvitised panevad pärast lapse saamist naasma eh, tööturule, aga see ei ole kuidagi abiks eh, sedamööda, kuidas eh, in-, inimesed vananevad, sellised meetmed ei toeta ka kuidagi perekondi. perekonnad on ju meie ühiskondade selgroog. nii et kui me mõtleme prioriteetide peale tulevikus, siis perekond peab olema prioriteetne. perekond peab olema meie tähelepanu keskmes. ja tähtis on, et perekondi toetataks perekonna ülesannete täitmisel riik peab öö, tagama võimalused paremad ka vanurite eest hoolitsemiseks. loomulikult teadlikkust tuleb tõsta ja alati peame mõtlema ka sotsiaalse ühtekuuluvuse peal, mis algab ja lõpeb perekonnas. Möchte... suur tänu. ja nüüd ma loovutan oma koha siin laua taga oma kaaskoosoleku juhataja jälle härra Vitbrut võtab üle juhatamise siin. ja ma arvan, et teil on kergem Poola nimedega, noh, kui minul oli. ja tegemist on senati välispoliitika komisjoni esimehega Poola parlamendist, nii et palun juhatage nüüd teie meie koosolekut edasi. mu daamid ja härrad ta, to, że polityka järgmisena saab sõna härra Augustin Poola senatist. kõnelejal kadus mikrofon. kõigepealt ma tahan öelda, et meie tegevuspoliitika peab olema kõikehõlmavad ja horisontaalsed ning hõlmama kõiki valdkondi, millega tuleb tegeleda liikmesriikide parlamentidel ja ka Euroopa Liidus. tuleb hõlmata äh, innovatsiooni, arengupoliitikat, teadmistepõhise majanduse edasiarendamist, tervishoiupoliitikat ja nii edasi ja nii edasi. aga tuleb äh, hõlmata ka kõiki tegevuspoliitika osalisi, neid, kes on vastutavad poliitikate elluviimise eest, kohalikud omavalitsused, vabaühendused. tähtis on, et me looksime kõike hõlmava süsteemi, mis neid kedagi kahe silma vahele ei jäta. ja loomulikult eh, liikmesriikide parlamendid ja valitsused ja kõik Euroopa Liidu institutsioonid kannavad oma rolli ja kui meie lahendused on osalised, siis me ei suuda oma suurte väljakutsetega sugugi toime tulla. see oli minu esimene mõte, nüüd teine mõte siin küsiti, kas mitte eh, ei ole tekkimas ohtu, et põlvkonnad omavahel konflikti lähevad. aga mille pärast nad siis peaksid konflikti minema? kas töökohtade pärast, raha pärast? on üks müüt, mis Äh, ei põhine sugugi teaduse mm, andmetel, tulemustel. Äh, Poola uurijad äh, väidavad, et vanemad inimesed, kes jäävad tööturule kauemaks, jäta, jätavad noored töökohtadest ilma, aga see on eksiarvamus kus on suur tööpuudus vanurite hulgas, suurem tööhõive vanurite hulgas, on ka rohkem töökohti noorte jaoks. kuidas see mehhanism toimib? esiteks, surve on sellisel juhul väiksem pensionisüsteemidele ja on väiksem oht, et pensioni osamaksed hakkavad kahanema, mille tulemusena vähenevad maksud. nii et e, igal juhul, kui rohkem ollakse ja kauem ollakse tööturul, siis tekib suurem tulu ja saab ka rohkem rahalisi vahendeid töökohtade e, jaoks eraldada. üheksakümmend miljardit läheb meil praegu pensionisüsteemidele riigikassast juurde, aga selle raha võiks ära kasutada arenguks ja majanduskasvuks ja uute töökohtade juurde tekitamiseks. nii et me peame selle peale mõtlema. pensioniea pikendamine ja vanemate äh, suurem hõivamine ja noorte tööhõive ei ole sugugi omavahel vastuolus ma tänan, senaator. ja nüüd härra Klapins, Klapisson äh, alamkojast. ma tänan, see on olnud väga huvitav mõttevahetus ja ma olen väga nõus viimati kõnelejaga, et see, et vanemad inimesed rohkem tööl on, ei tähenda seda, et nooremad töökohad kaotaksid. me näeme, et nii arutletakse ja meil on samasugused probleemid kõikjal Euroopa Liidus, et kuidas maksta kinni see, et ikka rohkem inimesi on meil pensioniealised ma arvan, et siin peab olema paindlik liikmesriikides, kuidas selle probleemiga tegeleda. Äh, siin on öeldud, et noori napib mõnel pool. Ühendkuningriik, äh, meie eeskuju, äh, siin ei ole probleem mitte noorte puudus, vaid tööpuudus noortele, mida noored saaksid teha. meil on üks miljon noort praegu tööta ja meil on sajad tuhanded noored Ühendkuningriigis, kes kes üldse ei saa ka koolitust ega haridust samal ajal ja nende väljavaated on tõesti tumedad. nii et kui noored tööle nüüd ei lähe, siis nendest võib saada suur probleem, mis hakkab põlvkonnast põlvkonnast edasi liikuma, sest lihtsalt kaob ära soov ja oskus tööd teha ja probleemid kuhjuvad. meil on mitu miljonit sellist inimest, kes peale selle, et nad otsivad tööd ja on tööta, kes on ka juba samas täiesti kadunud tööturult ja ei ole enam majanduslikult aktiivsed, aga samas meil on vanemad töötajad, kellel on ka raske eh, eh, leida tööandjat, kes nad tööle võtaks ja mitte selles ei ole asi, et nende oskusi uuendada, vaid meil on siin ühiskond, kus on noortekultus ja meedia tõukab seda tagant ja suhtutakse eelarvamusega vanematesse töötajatesse, kellel samas on väga palju tegelikult pakkuda. nii et me peame vaatama, mida meie majandus nõuab ja me peame leidma töö sellistele inimestele. aga ühe asjaga ma eriti ei ole nõus, siin kõlasid mõned ettepanekud, seal härras ka härra Kishonilt Eh, ma olen väga paljus nõus sellega, mida te ütlesite, aga Ühendkuningriigi puhul on nii, et immigratsioon ei ole vastus. sisseränne võib olla hea vastus ja aidata mõningaid majandusi mingil ajahetkel, aga Ühendkuningriigi puhul, kui me räägime demograafilistest probleemidest, ja jätkusuutlikkusest, siis kõige suurem probleem, mille peale inimesed meil mõtlevad, on eh, see ülerahvastatus, mis sisserände tulemusena võib tekkida ja Äh, rände tõttu oleme me kõige rahvarohkemaks riigiks muutumas Euroopas, isegi suuremaks kui Saksamaa, sest meil on ju pindala väiksem. kümme miljonit on järgmise kahekümne aasta jooksul äh, äh, juurde inimesi tulemas ja seitsekümmend miljonit ja enamik on neist kaguosas Inglismaa territooriumil ja see on jätkusuutmise probleem, paneb eh, suure surve ka keskkonnale, see on see ülerahvastus, mis meie jaoks väga suur probleem on. Eh, suur tänu, härra Klabisson, eh, alamkoja liige Ühendkuningriigist. nüüd annaksin sõna aga Rootsi parlamendi esindajale, härra Nilssonile. suur tänu, härra juhataja, võib-olla sissejuhatuseks ütleksin nii palju, et väga paljud on täna siin rääkinud äh, sellest, et demograafiline areng kujutab endast äh, tõsist probleemi ja kriisi, kuid tegelikult võiks selles ju näha ka positiivsust, seda, et äh, see, et inimesed elavad kauem, on ju näiteks sellest, et meie tervisesüsteemid on arenenud väga kaugele ja see on ometigi teretulnud mis nüüd puudutab toimivaid pensionisüsteeme, siis tegelikult pensionisüsteemide aluseks on põlvkondadevaheline leping. kui see leping ja usaldusväärsus põlvkondade vahel aga mm, murdub, siis oletegi nurka surutud. Rootsi kogemuse põhjal mm, rääkides, meie tõime kakskümmend aastat tagasi sisse uue pensionisüsteemi, mis mm, on eelarvest eraldi, sellepärast et et äh, see baseerub äh, kindlatel sissemaksetel, mitte kindlatel tuludel. ja kui me nüüd vaatame tänast tööjõudu, et kas nemad maksavad oma pensionisüsteemi kinni, siis tegelikult see süsteem on natukene paindlikum, ei ole mitte mingisugust äh, ülemmäära meil selle osas, et kui kaua võib töötada. ja kuivõrd see süsteem toodi sisse juba kakskümmend aastat tagasi, siis me oleme näinud, et keskmine pensioniiga, nendes, pensionile mineku iga on tõusnud kaks aastat, nii et keegi ei osanudki ette arvata, et kahekümne aastaga saavutatakse nii suur hüpe, nii et tegelikult ei olegi see asi nii keeruline, aga loomulikult on ka meil probleeme. ja probleemid tegelikult äh, äh, puudutavad siis just nimelt rahastamist, aga rahaprobleemid tekivad sellest, et äh, meil ei ole piisavalt inimesi töö, tööga hõivatud. tööhõive peab olema suurem jah, noorte seas on tööhõivemäärad ka madalad, kuid järjest rohkem tekib olukorda, kus inimesed tulevad ähm, juba palju vanema nagu varem tööturule üldse esialgu, sisenevad sinna märksa hiljem. ja nüüd tekib ka küsimus, et kust me leiame siis kõik need töökohad, mis rahastaksid süsteemi sellises olukorras enamus Euroopa riikides minu meelest äh, diskrimineeritakse vanema elanikkonna grupi suhtes, see on täiesti ilmselge, et äh, see tuleb äh, lahendada, me peame mõtlema sellele, kuidas rohkem töökohti luua ja siis võib-olla saame tehniliselt selle süsteemi parandada. suur tänu ja nüüd annaksin sõna Ungari parlamendi esindajale härra Miilele. suur tänu, daamid ja härrad. eelmiste sõnavõttude kontekstis tundub mulle, et äh, meil on väga suuri erinevusi selle vahel, kuidas me üldse asjale läheneme. Ungaris näiteks on kuue, on kuuekümne viie aastase mehe eluiga madalam kui, madalam umbes viis kuni seitse aastat kui Euroopa Liidu keskmine ja sellega tuleb ka pensionisüsteemide kujundamisel arvestada. lisaks sellele näeme me seda, et Ungarist on väga palju eh, emigreerujaid, eriti noorte hästi haritute seas kes lihtsalt äh, Ungarist lahkuvad ja see on loomulikult meie siseriiklikule majandusele väga tõsiseks löögiks. mure ei seisne muidugi ainult selles, et nad lahkuvad, vaid sotsiaalsed struktuurid kannatavad selle all samuti, sellepärast et lahkuvad just nimelt äh, kõrgelt haritud nooremad inimesed. ehk teisisõnu, need, kes paigale jäävad, nendel on väga raske leida töökohti. struktuur on äh, Ungaris väga keeruline. E, enamustele, kes täna on töötud, on raske leida äh, sobivat töökohta ja see tähendab seda, et demograafiline olukord järjest arve, halveneb ja väga kiiresti ja meie konkurentsivõime riigina on samuti sattunud löögi alla ja see omakorda siis äh, suurendab lõhesid ühiskonna sees. ja see võib viia tõsiste pingete tekkimiseni ühiskonnas. tänane arutelu, mis on juba kujunenud väga viljakaks, on keskendunud peaasjalikult eelarveperioodile kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. me peaksime aga olema väga ettevaatlikud, asetades rõhku just nimelt ainult sellele piir, perioodile. mina olen äh, Ungaris äh, Roheliste Erakonna liige ja, ja meie peamine rõhuasetus on hoopis jätkusuutlikkusel ja me tahame keskenduda kohalikele ressurssidele, millega rahastada siis äh, kohalike ressursside ärakasutamist ja see annaks noortele inimestele võimaluse leida äh, töökohad võib-olla, võib-olla kodus ja võib-olla leida võimaluse, kuidas oma oskusi rakendada. ja migratsiooniga seoses kindlasti tuleks suurendada ühtekuuluvuspoliitikaid. ühtekuuluvuspoliitika vahendid peaksid natuke ühtlasemalt jagunema selleks, et võib-olla vähendada neid lõhesid, mis on Euroopas seoses äh, migratsiooniga tekkinud oluline on ka see, et naistel oleks võimalus äh, pärast äh, lapse saamist tagasi tööturule pöörduda, sellepärast et muidu ei ole võimalik äh, leevendada erinevusi Euroopa sees ja, ja lõimumisprotsess kannataks ilmselgelt selle all. suur tänu, härra Miile! daamid ja härrad, enne kui annan sõna üle härra Tšihhanile ja siis härra Tšervinskile, võtaksin kokku võt-, võtaksin ka kokku. üks asi, mis mind äh, üllatas, oli see, millest rääkis Küprose äh, parlamendiliige ja härra Augustin Poola parlamendist rääkisid nimelt erinevused äh, regionaalses ja siseriiklikus arengus ning et tuleb võtta konkreetseid meetmeid teine asi, see, teine probleem on selles, et äh, seni on räägitud ainult teatud äh, väljakutsetest ja probleemidest meie ees on, et kuidas üle saada demograafilisest olukorrast tekitatud negatiivsetest mõjudest. aga väga palju ei ole siin täna juttu olnud nendest võimalustest, äh, mis meie ees ju samuti on. vananev elanikkond jah, vajab küll uusi teenuseid äh, ja tooteid äh, oma vajaduste rahuldamiseks, kuid äh, see võib anda ju tõuke täiesti uuele majandussektorile, nii-öelda hõbejuuksne sektor, sellest võiksid töökohti leida nii öö, nooremad töötajad kui ka needsamad inimesed, kes jätkuvalt on öö, Mm, tööturul, nad võiksid oma potentsiaali, no oma kogemust, vabandust, ära kasutada noortega, kellel on tohutu potentsiaal. ja kuulda on olnud ka seda, et on pöördutud äh, raportööri poole, nii et võib-olla kõigepealt annaksin sõna härra Tšihhonile, kes siis võib-olla kommenteerib seda arutelu, vähemalt senist arutelu. suur tänu, juhataja kõrva jäi üsna mitu asja, millele peaks tähelepanu pöörama, kuid kõigepealt ma ütleksin, et tegemist oli viljaka ja väga kasuliku aruteluga. ja kindlasti peaks selgitama viite või kuute elementi. kõigepealt üks meie kolleegidest Ühendkuningriigist, kes ütles, et ilmnenud on teatav vastuolu selle vahel, et äh, tööhõivemäärad on langenud, tööpuudus on väga kõrge, kuid samas siis tõstetakse pensioniiga. ja teie ütlete ju, et kõigepealt tuleb luua töökohad, aga kust need siis luua ja, ja kuidas need kaks vastuolu omavahel lepitada, et sellele vastata väga tehniliselt. kõigepealt me tegime teatavaid prognoose ja praeguse tööhõivemäära juures ja arvestades siis prognoositavaid demograafilisi arenguid, kaob ilmselt aastal kaks tuhat kakskümmend viis, kaks tuhat kolmkümmend selline vastuolu, nimelt et tekib aktiivse öö, tööealise elanikkonna arv nii palju, et need kaks öö, tasakaalust nii-öelda taandavad teineteist ehk tööhõive määrad tõusevad, tööpuudus väheneb, ei kao võib-olla täiesti, kuid öö, siiski kukub väga, väga madalale nii et demograafiline lahendus selles mõttes on olemas. teisalt aga on äh, siin ka see vastuolu, et, et meil on äh, noorsugu, kes on täna tööta massiliselt ja ma paluksin, et teie annaksite vastuse küsimusele, et kas need äh, noored inimesed on üldse tööle võetavad nii-öelda või on nendel siiski tõe, tõelisi puudujääke nende hariduses, nende professionaalsetes oskustes, kas ei ole mitte puudujääke nende kasvatuses, sellepärast ja et nad ei saagi võib-olla tootlikuna tööturule siseneda, et neid ei ole võimalikki tööle võtta. ja et kas me ei peaks midagi muutma juba varastes faasides ühiskonnas, mil täna tundub olevat järjest raskem äh, inimestel oma rasvi, lapsi kasvatada ja, ja harida. Need eelarvekärped, mida me oleme näinud viimaste aastate jooksul ja mida on muidugi väga teravalt näha nende kasinusmeetmete läbi, on ilmselt äh, kõige rohkem äh, mõjutanud täiesti valesid äh, valdkondi, nimelt äh, peaasjalikult haridussektorit. ja tulemuseks on see, et neid noori inimesi, kes seda, kellest vildakast haridussüsteemist äh, tööturule tulevad, neid ei olegi võimalik tööle võtta. ja siis öeldi seda, et me ei suuda enam heaoluühiskonda äh, rahastada. kes sellist asja on öelnud? jõukuse ümberjagamine ei äh, takista mitte kuidagi majanduskasvu. nõudlus, kogunõudlus ei vähene sellepärast, äh, et äh, jõukust on ümber jagatud, see on täielik müüt. vaadake Euroopa majandusi. selles osas, kuidas jõukus ümber jaotatakse, on suuri erinevusi, kuid samal ajal need erinevused ei peegelda absoluutselt riigi majanduse edukust kui on neid, kes ütlevad, et heaoluühiskonda ei suuda me, ei saa me endale lubada, siis seda sellepärast, et praeguse maksu öö, süsteemi jooksul ei ole meil võimalik lihtsalt enam toetusi maksta. aga kes ütleb, et, et praegused maksumäärad on kivisse raiutud, ei ole. Nad on osa ju ometigi põlvkondadevahelisest kokkuleppest ja, ja iga ühiskond seab endale sellise maksumäära, Äh, nagu kokku lepitakse ja miks Ühendkuningriigis on siis kolmteist äh, protsenti see maksumäär madalam kui, kui Rootsis? või pigem, et miks on Rootsis kõrgem maksumäär kolmteist protsenti kui Ühendkuningriigis või Saksamaal? see on nimelt ühiskondlik kokkulepe, et nad äh, lähenevad asjale teisiti ja kui nad maksavad rohkem, saavad nad endale ka lubada seda heaolu ühiskonda, see on poliitilise tahte küsimus poliitiliselt otsustatakse, et maksumäärasid ei tõsteta, kuid mitte midagi ei ole kuskil tõestuseks toodud, et see otseselt kuidagi mõjutaks majanduskasvu ja veel üks märkus, see sõnum, mis ma tahaksin levitada, on see, et on Euroopas lihtsalt piirkondi, kus maksumäärad peavad tõusma. ja võivad tõusta. see on võimalik ja kõik need, kes ütlevad, et see ei ole võimalik, siis loomulikult kõik seo-, sõltub sellest, milline maksusüsteem välja kujundatakse, aga kui öeldakse, et maksumäärasid ei saa endale, kõrgemaid maksumäärasid ei saa endale lubada, on, on äh, täiesti alusetu väide. Äh, on riike Euroopas, kes äh, saaksid lubada endale märksa suuremat jõukuse ümberjaotamist, kui nad praegu seda teevad ja nüüd see küsimus Euroopa poliitikat versus siseriiklikud poliitilised lahendused no kui on loodud ühtne kaupade ja teenuste turg ja kui eesmärgiks on inimeste vaba liikumine, siis ma küll ei saa aru, kuidas võiks üldse võtta, kuidas võiks üldse esitada sellise küsimuse. et kuidas on üldse võimalik sellises kontekstis ainult siseriiklikud öö, otsused? see lihtsalt ei ole võimalik, ei ole võimalik reguleerida ühtset turgu Äh, läbi siseriiklike otsuste ja ei ole võimalik äh, tööjõudu ka ümber jagada ühtsel turul ilma vähemalt mingis mahuski Euroopa seadusandluseta. üks asi on jäänud äh, kahe silma vahele ja proua Schröder sellele viitas, on Euroopas piirkondi, ma olen nõus Brandenburgi esindajatega, mis on ülekoormatud ja on teisi piirkondi, mis on tühjad aga samas, kui te tahate, et äh, inimesed äh, koliksid ümber ülekoormatud piirkondadest äh, hõredamalt asustatud piirkondadesse, siis tuleb ka selleks investeerida, tuleb taristustesse investeerida. kui te ei taha, et inimesed ära koliksid teatud piirkondadest, siis tuleb ümber pöörata rahavood kui inimesed liiguvad A-st B-sse, siis peab raha äh, liikuma B-st A-sse, vähemalt osaliselt. ei ole võimalik, et äh, aktiiv, äh, aktiivne elanikkond saaks punktist A kolida lihtsalt üle punkti B, jättes A-sse maha siis ainult vananeva elanikkonna mina pole kunagi öelnud, aga ka siit nüüd edasi, et äh, migratsioon on või immigratsioon on ainus lahendus. Äh, meie oleme öelnud, et kui Euroopa Liidu viiteistkümnesse liikmesriiki tuleks iga viie aasta tagant Äh, nii palju sisserännanuid, et demograaf, et, äh, et, et elanikkond, äh, mis see rahva, rahvastiku taastamismäärad oleksid täidetud, plahvatakse olukord. sellepärast, et üsna pea äh, Äh, kujuneks siis olukord, kus Euroopas on seitsesada viiskümmend miljonit inimest, see on võib-olla täiesti väljakannatamatu, nii et migratsioonist üksi ei piisa, tuleb leida äh, mingisugune kombineeritud lahendus. Äh, kõrgemad tööhõivemäärad, kõrgem sisseränne, ilmselt tuleb lahendada ka see küsimus, et kas mitte haridusse ei peaks rohkem rahastama ja see ei ole sugugi lihtne ma ei ole pessimistlik oma siin sõnades, aga kui äh, me suudame Euroopas suhteliselt väikese, kui siiski äh, kasvumäära säilitada, siis peaksid võib-olla teised Euroopa regioonid ka järele jõudma ja peaks tekkima äh, selline vastuvõetav sissetulekute erinevus Euroopas. praegu on sissetulekute erinevus niimo-, selline, et vähemalt ajutiselt tekib motivatsioon oma tootmine üle viia mujale. ja kui me vaatame neid piirkondi, kuhu tööstus üle kolis üheksakümnendatel aastatel, siis me näeme, et kakskümmend aastat hiljem kolivad nad Euroopast veelgi kaugemale lihtsalt tööjõukulude konkurentsi pärast. see probleem tuleb kuidagi lahendada. lahendus sellele on see, et kui me need probleemid tahame lahendada, siis tuleb äh, avalikul sektoril teha investeeringuid. ma ei ole üldse veendunud, et turud investeerivad selleks, et la, äh, täna investeeriksid selleks, et lahendada demograafilised probleemid, mis meie ees on kahekümne, kolmekümne aasta vahel, seda peab tegema avalik sektor, tuleb investeerida haridusse, tuleb investeerida elukestvasse õppesse, see ei ole muidugi prii selline poliitika ei ole sugugi lihtne inimesi ümber koolitada näiteks pärast neljakümmet aastat tööturul osalemist, võtta ta neljaks aastaks tööturult ära selleks, et ta ümber koolitada, see on tohutult kallis ja sellist asja ei maksa turg iialgi kinni, selle peab kinni maksma riik ja sellepärast tuleb investeerida, tuleb makse investeerida täna selleks, et lahendada probleemid, mis meie ees on kahekümne, kolmekümne aasta pärast ja investeerida tuleb inimestesse praegu, kes on viieaastased või väiksemad sellepärast nemad ühinevad, nemad liituvad äh, tööturuga äh, kahekümne aasta pärast, et nende potentsiaal välja kujundada, selleks läheb veel kakskümmend aastat. ja seega tuleb need investeeringud teha poliitiliselt ka vastuvõetavaks ja see ongi kõige suurem väljakutse. sest et mitte kõik ilmselt ei näe selles täna kõige suuremat väljakutset. Need kasinuskavad ja, ja me näeme seda üle terve Euroopa äh, ja ka mujal maailmas, on see, et tegelikult tabab see täiesti vale öö, sektorit. see puudutab just neid sektoreid, mis vajavad hädasti pikaajalisi investeeringuid. suur tänu. suur tänu, härra Tšihhon, selle öö, kokkuvõtte eest ja suur tänu, et viitasite tagasi mõningatele küsimustele, kuid meil on veel üks sõnasoovija Yana Toom Eesti parlamendist, Riigikogust ja juhtimise võtab praegu härra Tšer-, Tšervjenski. mikrofon palun. jah, vabandust Äh, tere ka minu poolt kõigile tegelikult eeskõneleja jutule on raske midagi lisada aga ma siiski teen mõned äh, mm, kuidas öelda ma tahan mõned asjad panna teile südamele äh, asi on selles et ma vaatan seda kogu kogu seda euroopa liitu euroopa liidu välispiirilt sisuliselt ja teate meil on selline vana vanasõna et mõnel on pärlid väikesed aga teisel on supp vedel tegelikult ma usun et umbes nii me saame praegu vaadata ka kogu seda probleemi mida me siin täna arutame sest nagu väga tabavalt ütles kolleeg Suurbrit suurbritanniast et pole nende iivel viga miki iive on kõrge tänu poolakatele ma lisan siia et ka tänu eestlastele kes on eestist ära kolinud äh, väga paljud ja sellest rääkis ka minu ungari kolleeg väga paljud meie noored on ära kolinud ja on ära kolinud niinimetatud vana euroopa riikidesse Äh, ma saan aru et äh, mõned on sellega vägagi rahul meie sellega rahul mm, selge selge see et ei ole nii et see on nagu üks probleem ja kui me räägime immigrantide rakendamisest tööturul siis need on ikka natuke erinevad immigrandid antud antud nagu valdkonnas see on üks äh, nüanss mida ma noh millest, millest ma paluksin nagu mäletada. Eh, teine on see pensioniiga, et jällegi nagu Ungari kolleeg ütles, eh, eluiga on madalam eh, näiteks Ungaris või Eestis kui Prantsusmaal või Suurbritannias ja mitte ainult eluiga on madalam, vaid ka tervis on kehvem mis tähendab seda, et kuuekümne viie aastane endine puusepp Eestis ilmselt ei saa enam tööd teha, kuna ta on haige inimene nii et siin ei ole nagu universaalset retsepte ja me peame tegelikult kogu seda asja vaatama äh, tervikuna ja see ei ole äh, jah nagu siin oli ka mitu korda täna öeldud see ei ole lahendatav äh, ühe riigi tasemel ja see ma ei usu tegelikult ma olen optimist oma loomult aga ma ei usu et kõik euroopa liidu riigid on nõus seda asja tervikuna lahendama sest siin on täna veel ei ole nõus sest siin on igal riigil nagu omad omad huvid aga siiski ma üritaksin äh, nagu äh, konstruktiivsesse äh, konstruktiivse nurga alt seda vaadata siin mainiti sellist hõbejuuksed sektorit ja ma oleksin väga tänulik kolleegidele võibolla hiljem kunagi kui keegi räägiks oma positiivsest kogemusest kõrges eas inimeste rakendamises tööturus sest meie tegime me arutasime seda riigikogus väga pingsalt ja äh, ma pean ütlema et meie tulemus oli küllaltki nutune sest vanus ei ole ravitav ja äh, on väga vähe äh, ameteid vähemalt eesti riigis kus vanad inimesed saavad edukalt tööd teha ja uuringud näitavad seda et kui inimesel on väga kõrge haridustase kui inimesel on kaks kolm kõrgharidust võõrkeeles siis ta saab hakkama ka kaheksakümne viie aastasena kui tal seda ei ole siis ei saa nii et kui keegi oskab mulle kolleegidest äh, pärast rääkida sellest kuidas seda tehakse mujal ma olen teile väga tänulik aitäh suur tänu ja nüüd tänaksin liikmesriikide parlamentide esindajaid, Euroopa Parlamendi liikmeid osalemise eest meie mõttevahetuses ja annan sõna raportöörile, kes teeb kokkuvõtte sõnavõttudest. härra Tšervinski, palun. suur tänu lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. korraldajad palusid mul meie tänane mõttevahetus, esimene mõttevahetuse paneel kokku võtta mina. Äh, ma, ma oma sõnavõtus loomulikult olen seotud natuke ka oma sissejuhatava sõnavõtuga, ma pean vastama nendele küsimustele, mille püstitasin. kõigepealt, kas, kui me ei tegutse, sellega kaasneb mingisugune oht? kõik siin sõnavõtjad rõhutasid, et probleemid on ja tehti ka ettepanekuid lahenduste kohta. selge on see, et peame tegutsema kohe, sellepärast et oht et kriis tekib, on tõsine ja on oht, et see kriis muutub veel sügavamaks. teine küsimus, mille ma püstitasin tegelikult oli, et kes peaks tegutsema. mul oli väga hea meel teie seisukohtade üle. võib-olla on see mul varem kahe, kahe silma vahele jäänud kuid äh, praegu tundus mulle, et mitte keegi ei taha kedagi teiseks süüdistada. Äh, kõik leiavad, et äh, tuleb tegutseda liikmesriigi tasandil, kuid tegevusi tuleb kooskõlastada Euroopa Liidu tasandil. ja kui me jõuame täna sellise järelduseni, siis ma arvan, et probleemi ja probleemi lahendamise osas oleme teinud tõesti üüratu hüppe edasi liikmesriikides on äh, rakendatud erinevaid lahendusi, äh, iseäranis äh, nende inimeste puhul, kes on praegu tööturust, turult väljas ja ma nüüd katsuksin siin erinevaid probleeme ja lahendusi liigitada pisut. üks lahendusi me, minu meelest on seotud majandusarenguga. me peame panustama majandusarengusse, looma uusi töökohti ning uskuma, et majandusareng vähendab äh, tööpuudust, toob rohkem inimesi tööturule, äh, majandusareng äh, soodustab noorte inimeste tööturule minekut varem ma ei hakkaks üksikasjalikult majandusarengu tingimustest rääkima, aga majandusareng on võimalik siis, kui meil on stabiilsed riigi rahavood, riigieelarved. ja see puudutab kõiki liikmesriiki. majandusarengule sobivate tingimuste loomine on kindlasti üks, ka üks Euroopa Parlamendi ülesandeid tänase mõttevahetuse jooksul tõstatati mitmeid erinevaid teemasid, nagu me oleme kuulnud, Rootsis on olukord teistsugune kui Ühendkuningriigis näiteks ja hoopis teistsugune on olukord Eestis, nagu kuulsime meie viimases sõnavõtus. ja me peame arvesse võtma liikmesriikide erinevaid olusid ning pidama meeles seda, et äh, meie silme, me, meil seisab ees äh, ühine pikaajaline väljakutse, eesmärk äh, riikide ähm, majanduse stabiilsuse tagamine, eelarve stabiilsuse tagamine ja tulevaste põlvkondade eest äh, hoolt kandmine. ja kui me peame seda eesmärki meeles, siis suudame me oma, oma poliitilist tegevust ka Euroopa tasandil kooskõlastada. ja veel üks asjaolu, mida võib-olla mõningad asjatundjad alatähtsustavad äh, või äh, ära unustavad. nimelt äh, sotsiaalne kommunikatsioon ehk info, teabe levitamine meie ühiskondades, meie piirkondades. me peame juhtima tähelepanu asjaolule, et me seisame silmitsi mõningate ohtudega, kuid ühinenud Euroopa rahvas peab teadma, kuidas äh, saavutada ühiselt eesmärke, mida soovime saavutada. Äh, meie ise peame ka meeles pidama ja katsuge seda siis teha, et äh, ilma, et me oma rahvastega ei suhtleks, ilma, et me ei kaasaks iga viimast kui kodanikku sellesse protsessi, on meil märkimisväärselt raskem neid eesmärke saavutada. suur tänu! härra Tšervinski. tahaksin tänada ka kõiki tänases arutelus äh, osalejaid. nüüd võime selle esimese mõttevahetuse paneeli äh, kokku võtta ja äh, lõpetada õigeaegselt seekord ja järgmise mõttevahetuse paneeli juhtimise annaksin meie Euroopa Parlamendi liikmele Danuta Hübnerile üle ja proua Eva Kopašile, kes on Poola parlamendi spiiker. suur tänu!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 mõni minut aega, siis enne, kui selle arvamuste vahetusega pihta hakkame, kutsuksin siia härra Bogdan Borusevitši, kes nüüd juhib edasist arutelu. või alustab meie arvamuste vahetust kõigepealt äh, avaldaksin tunnustust raportöörile, Euroopa Parlamendi liikmele, proua Konstantz Kreule ja äh, proua Hübnerit siin juba tervitati. härra Kovašeski jääb äh, siia meie poodiumile

kallid kolleegid, siin ees seismine on minu jaoks uus kogemus, tavaliselt istun ma ka siin Euroopa Parlamendi äh, liikmete, teiste liikmete seas nende toolide peal, äh, kus teie istute, aga mul on hea meel siin äh, poodiumil olla ja ma loodan, et mul õnnestub teile teha sobiv sissejuhatus. mina ise ja härra Van Nistelrooy oleme me Euroopa Parlamendi raportöörid selles küsimuses ja nagu te teate, oktoobris äh, esitas komisjon õigusloomelise paketi, mis käsitleb äh, ühtekuuluvuspoliitikat tulevikus ja sellest ajast peale oleme me selle küsimuse kallal tõsiselt tööd teinud, oleme paika pannud oma ajakava ja loodetavasti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks Äh, õnnestub äh, meil äh, selle ühise seadusandliku paketi üle ka hääletada, mis käsitleb ühtekuuluvuspoliitikat tulevikus. kõik see aga sõltub sellest, kas äh, rahastamise osas langetatakse otsused või mitte, sellepärast et ilma äh, rahastuseta ei saa me mingisuguseid seadusandlikke ettepanekuid vastu võtta. aga me kõik pingutame selle nimel ja nõukogu on sellest küsimusest niisama huvitatud kui Euroopa Parlament. me kõik oleme huvitatud sellest, et ettevalmistustöödega jõutakse võimalikult kiiresti ühele poole. kõigepealt tahaksin praegu öelda, et meil on väga hea meel selle üle, et Euroopa Komisjon on teinud sellise ettepaneku see ettepanek toob selgelt välja, kus peituvad meie ühtekuuluvuspoliitika väljakutsed alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. meie arvates on üsna hea, et Euroopa Parlamendi ettepanekud, ettepanekuid on komisjon oma seadusandlikus paketis arvesse võtnud ja meil on väga hea meel selle üle, et äh, komisjon on äh, esitanud äh, sellise tasakaalustatud ettepaneku nii, et ühtekuuluvuspoliitikas saavad osaleda kõik erinevad piirkonnad. nagu te teate, selle teema puhul, nagu ikka, on väga erinevaid seisukohti ja ma arvan, et ähm, oluline on äh, rõhutada meie erinevate piirkondade kodanikele neil rasketel aegadel, et kõik saavad osaleda selles solidaarsuspoliitikas. ja siis veel. mul on väga hea meel, et komisjon on teinud ettepaneku ühendada erinevad äh, rahastamisvahendid, mitte ainult Ühtekuuluvusfondi, äh, vaid ka pi-, ka põllumajanduse ja kalandusfondi äh, nii, et äh, kõikide nende vahendite kasutamisel äh, rakendatakse lihtsustatud menetlust. loodan, et sellega tuleb kaasa paranenud koostöö erinevate fondide vahel. see mõjutab loodetavasti positiivses suunas meie poliitikate tõhusust. mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat ja ühtekuuluvuspoliitika ees seisvaid väljakutseid ning vajadust suurendada territoriaalset koostööd ja piirideülest koostööd, peame me saavutama Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid ja need eesmärgid kajastuvad väga hästi ka Euroopa Komisjoni tehtud ettepanekus. me tahtsime siin mõningaid elemente esile tõsta, et me võiksime neid analüüsida tänase mõttevahetuse käigus, tegemist on valdkondadega, mida me peaksime veel kaaluma, vaatama, kuidas neid kujundada, mida tugevdada, mida ümber kujundada. ja need erinevad elemendid, mida tahaksin siin välja tuua Äh, on järgmised, leian, et äh, on tore, kui me need esile tõstame ja nendest oma aruteludes kinni peame. ma arvan, et me peame saavutama tasakaalu ühelt poolt Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia vahel ja teiselt poolt piirkondade huvide vahel. nii, et äh, piirkondlikul tasandil oleks meil teatav paindlikkus äh, eesmärkide osas äh, ja arvesse oleks võetud ka piirkondade vajadusi. partnerluslepingud, mille komisjon, mille kohta komisjon on ettepaneku teinud, on minu meelest hea ettepanek, tahaksime selle töö, selle kallal tööd jätkata, nii et komisjon ja piirkonnad saaksid analüüsida erinevaid võimalusi erinevate piirkondade jaoks komisjon on jällegi kasutanud äh, SKP-d äh, rahastamise aluseks oleva näitajana. ja meil on siin veel kaks valdkonda nii-öelda vähem alanenud, äh, vähem arenenud piirkonnad, kus skp on alla seitsmekümne viie protsendi keskmisest SKP-s ja siis on komisjon teinud ettepaneku veel hoopis uut liiki piirkondade kohta ja parlament toetas seda ettepanekut. tegemist on siis ülemineku kategooriaga, üleminekuriikide kategooriaga ja ma arvan, et pidades silmas, et väga paljudes piirkondades Euroopas on tõsiseid raskusi, on selline üleminekupiirkonnad valdkondade mõiste päris kasulik ja need oleksid siis riigid, kus skp on seitsmekümne viie protsendi ja üheksakümne protsendi vahel äh, keskmisest Euroopa Liidu skp-st siis äh, on äh, ka piirkondi, kus skp on umbes sada kaheksakümmend protsenti keskmisest SKP-st, ka selliseid asjaolusid tuleb arvesse võtta Äh, loodetavasti ühiselt äh, on meil võimalik seda teha ja kui meie äh, töö õnnestub, siis on ühtekuuluvuspoliitika väljavaated tulevikus head. veel üks valdkond, mida Euroopa Parlament peab tähtsaks, on bürokraatia taotluskord äh, on liiga keeruline praegu äh, ja me tahame seda kindlasti lihtsustada, komisjon on teinud selle kohta juba oma ettepaneku, aga vaatame, kas tõesti sellega tuleb kaasa ka lihtsustamine või äh, hoopis muutuvad komisjoni ettepaneku tulemusena asjad veelgi keerulisemaks. siis ka veel tingimuslikkus ja see, kuidas seda täpselt parimal võimalikul moel ellu viia, see on küsimus, mille üle peame veel arutlema ja võib-olla teie hulgas on äh, keegi, kes, kellel on huvitavaid mõttepan-, ettepanekuid selles küsimuses. Äh, samuti linnapiirkondade küsimus äh, on meie jaoks oluline, mitte et me jätaksime maapiirkonnad oma tähelepanu alt kõrvale, aga me arvan, et Euroopas on moodu-, Euroopa rahvast kaheksakümmend protsenti elab linnakeskkonnas ning seetõttu äh, peaksime oma ühtekuuluvuspoliitikas seda tõsiasja äh, rohkem arvesse võtma, et oma kodanikele rohkem toetust äh, osutada. ja loomulikult meie poliitiline tegevus on seotud ka eelarveettepanekuga kolmsada seitsekümmend kolm miljardit eurot, sealhulgas ka äh, Euroopa ühendamise rahastamisvahend. see on küsimus, mida me peame nõukoguga analüüsima, et need äh, vahendid tõesti ka eraldatakse ja see ühendamine, äh, Euroopa ühendamise rahastamisvahend, kuidas seda üles ehitada täpsemalt, vajab ka veel täpsustamist ja võime seda täna arutleda. suur tänu! proua Kreel. ja enne, kui oma tänase aruteluga edasi läheme, tutvustaksin teile meie äh, sõnavõttude äh, korda. Äh, kõigepealt kõik need, kes soovivad sõna võtta, peavad täitma sellekohase vormi. vormid on kõikidele delegatsioonidele juba kätte jagatud ja kui äh, vormid jõuavad meie kätte, siis meie sekretäriaat valmistab ette kõnelejate nimekirja ja äh, sõnavõtjate äh, järjekord on järgmine, kõigepealt kaks liikmesriikide parlamentide esindajad, üks Euroopa Parlamendi esindaja ja siis jällegi kaks liikmesriikide parlamentide esindajat ja siis jällegi üks Euroopa Parlamendi esindaja ja nii edasi. igal sõnavõtjal on kolm minutit kõneaega ja siin ekraanil äh, näete ka oma kõneaja kulgu ja äh, me niisiis palun äh, registreerige ennast kõneaja saamiseks ja kõneaega väga palju ei ole, nii et tehke seda kiiresti, alustame arutelu. kõigepealt härra Vita Autos Kurbovessas Leedu parlamendist. palun. suur tänu austatud äh, Poola parlamendi spiiker, kallid kolleegid, Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika on äh, üks äh, olulisemaid Euroopa Liidu ühiseid poliitikavaldkondi, see aitab kaasa meie majanduskasvu suurenemisele, suurendab meie konkurentsivõimet, see toob meie lisandväärtust Euroopasse ja suurendab ühtekuuluvust Euroopas ja toob kaasa kooskõlastatud piirkondliku arengu. Euroopa kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta e-, eelarves on ühtekuuluvuspoliitikal Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide elluviimises tähtis roll. seetõttu peab see poliitikavaldkond olema tugev tõhus, et saavutada seatud eesmärgid. me ei tohi unustada seda, et Euroopa ühtekuuluvuspoliitika kõige olulisemaks eesmärgiks on vähendada piirkondlik, piirkondliku arengu erinevusi erinevate piirkondade vahel. ja alati äh, tuleks pöörata pea, rohkem tähelepanu vähem are-, arenenud piirkondadele Euroopa Liidus. ja nüüd siis äh, Euroopa Komisjoni ettepaneku kallale meie tunneme muret, et äh, Äh, struktuuriabi piiratakse äh, kahe koma viie protsendiga SKP-st, mis tähendab seda, et äh, vähem piir, vähem arenenud piirkondadele antav toetus väheneb kaheksakümne viielt koma viielt protsendilt kuuekümne kaheksale protsendile. ja seetõttu need vähem arenenud piirkonnad peavad rohkem pingutama, äh, et äh, arenenud piirkondadele järele jõuda, see on neil raske ja see toetuste piiramine äh, tabab kõige rohkem neid piirkondi, kelle skp juba niikuinii kannatas kõige rohkem kriisi tingimustes. ja see aeglustab veelgi nende piirkondade järelejõudmise protsessi ning suurendab lõhesid piirkondade vahel siis äh, selline saavutusreservi loomise mõte ei ole meile meeltmööda. Äh, see äh, mõjutaks struktuuriabi kasutamist ning tekitaks aeglustaks kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamise. samuti leiame, et põhjalikumalt vaja analüüsida miinimumtasemete küsimust eelarves tuleb paika panna miinimummäär, äh, mis, äh, mida kantakse üle Ühtekuuluvusfondist Sotsiaalfondi. ja praegusel hetkel kümme äh, miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitikast on eraldatud Euroopa taristuprojektile ja me täpselt ei tea, millised on konkreetsed toetuse saamise tingimused konkreetsetele projektidele selles valdkonnas ja lõpetuseks veel mõned äh, mõtted, millesse suhtume soosivalt. meie toetame äh, ühise strateegilise raamistiku loomise mõtet, selline äh, raamistik hõlmaks kõiki viite Euroopa Liidu fondi ning fonde ning tagaks meie rahastamise seostatuse ja, ja toetame ex ante tingimuste loomise äh, struktuurifondidele, mis oleks otseselt seotud ka ühtekuuluvusfondiga. pean vajalikuks ka öelda, et tunneme pisut muret, et praegused ettepanekud ei vähenda piisavalt liikmesriikide halduskoormust rakendamis- eeskirju liikmesriikide jaoks tuleb kindlasti lihtsustada. ja enne kui tänaks, tänan teid tähelepanu eest, siis äh, avaldan siiski lootust, et neid ettepanekuid äh, veel täiendavalt parandatakse. suur tänu! selle äärmiselt huvitava sõnavõtu eest ning äh, nüüd saab sõna härra Jacques Le Nay Prantsuse Rahvusassambleest. austatud juhataja, äh, kallid kolleegid, äh, ühtekuuluvuspoliitika ja sotsiaalpoliitika rakendamine piirkondades on teema, äh, mille puhul ma tahaksin sõna võtta, sellepärast et see küsimus on väga paljude prantslaste südame pea, südamel. Nimelt tahaksin ma siin välja tuua eraldi meditsiinivaldkonna lõhed. Prantsusmaa on vananev riik, me peame äh, Äh, tagama tervishoiu äh, vastavalt meie kodanike nõudlustele. uuringud, äh, mille on läbi viinud Tervishoiuministeerium, näitavad, et arstide arv vähenda, väheneb järgneva küm-, viieteistkümne aasta jooksul kümne protsendi võrra ja samal ajal no, kahe, kahe tuhande kahekümne viiendal aastal Äh, on äh, olukord umbes selline nagu tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal. Äh, ja kui me võtaksime vastu rohkem üliõpilasi meditsiiniõpingutesse, see ei parandaks olukorda. arstide arvu vähendamine tekitab tõsist muret ja, ja sellega on seotud ka teatavad geograafilised ebavõrdsuse tegurid, mõningate, mõningad piirkonnad on iseenesest ebasoodsas olukorras kui me tahaksime, me peame püüdma tagada ravi kvaliteedi, nii et see oleks meie kodanike ootustega kooskõlas. ühelt poolt saab siin rakendada finantsstiimuleid, et noored läheksid kaugematesse piirkondadesse saartele ja teiseks ko koostöö erinevate äh, meditsiinisektori esindajate vahel rasketes piirkondades. Äh, igal juhul need küsimused äh, valmistavad tõsist muret. me peame tõsiselt pingutama riigi tasandil, kasutades ehk ära ühtekuuluvuspoliitika pakutavaid võimalusi. Eh, suur tänu! ja nüüd äh, härra Lambert von Nistelrooy Euroopa Parlamendist. suur tänu, äh, ma istun siin saalis siin, kui te mind ei märganud, härra juhataja. koos kolleegi äh, proua Kreeliga oleme siin välja toonud kõige olulisemad elemendid meie arutelus ja praegusel hetkel äh, tahaksime me kuulda nii palju kui vähegi võimalik teie parlamentide, teie piirkondade arvamusi. aga siiski paar sõna ka minu poolt. siin räägitakse sotsiaalsest ühtekuuluvusest ja sotsiaalse ühtekuuluvusega seoses peame vaatama, millises seisus on sotsiaalfond. sotsiaalfondi ei ole nõrgendatud, ehkki paljud inimesed ütlevad, et et sotsiaalküsimused on tegelikult liikmesriikide pärusmaa Äh, ei, Euroopa Komisjon jättis selle äh, elemendi siiski siia sisse ja kui me vaatame isegi neid rohkem arenenud piirkondi, siis umbes viiskümmend protsenti on äh, siin sotsiaalfondi osakaal. ja kui me vaatame, millised on sotsiaalfondi võimalused, siis tegelikult need võimalused on seotud konkreetselt teie viimati käsitletud teemadega, nimelt teenused, tööturg, me tahaksime inimesi hoida kauem tööturul ja äh, sotsiaalset äh, aspekti ei ole seega nõrgendatud äh, kriisi tingimustes, meil on vaja sotsiaalfondi ka kaasrahastamise mudelis. oluline on see, et meie Euroopa Parlamendis oleme analüüsinud seda raamistikku ja meie ühist, meie ühine strateegiline raamistik selles osas oleme öelnud, me peaksime need asjad äh, kõik koondama. Äh, me ei taha siin mingisugust äh, delegeeritud õigusakti Euroopa Komisjoni jaoks, kõike seda võime teha hiljem, kui me räägime siin funktsionaalsusest, läbipaistvusest. kõik need asjad ei ole nii sirgjoonelised, äh, Euroopa Parlament äh, on otsustanud koguda kõik elemendid äh, ühte paketti, mida käsitleme koos nõukoguga ning me loodame, et komisjon toetab samuti sellist lähenemist. mis puutub partnerluslepingutesse, tegemist on suurepärase Äh, ettepanekuga liikmesriigi tasandil äh, võib äh, välja kujundada sellise igale liikmesriigile sobiva lähenemise, võttes arvesse erinevaid vajadusi, nagu näiteks tervishoiusektori, nagu siin mainiti, kõike, mis on erineva liikmes, erinevate liikmesriikide jaoks oluline aga me peame oma piirkondlikku poliitikat üles ehitama nii, et see liiguks üle, altpoolt ülespoole ning kahe tuhande kaheteistkümnendates, kahe tuhande kaheteistkümnendal, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal peame me äh, koos liikmesriikidega detsentraliseeritult valmistama ette ettepanekud, mis aitavad meil saavutada Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ühtekuuluvusega seotud äh, eesmärgid me ei tahaks aga samas, et siin tegemist oleks sellise taasnatsionaliseerimisega kus sõlmitakse leping lihtsalt Euroopa Komisjoni ja riigi vahel. meie seisukoht ja me loodame, et teie toetate seda, on, et meil oleks tõsine ja täpne ettevalmistustöö selleks uueks meetodiks äh, nii, et see ei tooks kaasa taasnatsionaliseerimise. ja siis äh, protsendid ja sihtotstarbelised äh, ressursid see ei tähenda, et meie süsteem muutuks äh, rigiidseks, et meie süsteem ei oleks enam üldse paindlik. Äh, meie programmide puhul äh, peaks saama ka tulevikus rakendada selliseid altpoolt üles vastavalt vajadustele kohandatud pro-, projekte ja lahendusi, mitte selliseid projekte, mis oleksid protsentidest lähtuvalt koostatud meil on väga hea meel, et te olete siin ja osalete meie arutelus ja kui on võimalik, siis parandame Euroopa Komisjoni ettepanekut, aga alusdokumendina on see ettepanek juba niigi suhteliselt vastuvõetav. suur tänu! ja nüüd äh, annan sõna proua äh, Lukasevitšale, kes on pärit Läti parlamendist. tere õhtust, kallid kolleegid! lugupeetud juhataja! Äh, mul on hea meel võimaluse üle siin äh, kohtumisel sõna võtta ja ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi sellise ürituse korraldamise eest Euroopa kodanike heaolu on olnud äh, Euroopa Liidu üheks tähtsamaks eesmärgiks sellest ajast peale, kui Euroopa Liit loodi äh, selles on lähtutud majanduskasvu mudelist ja see ülesanne peab jääma, jääma tähtsale kohale äh, ka täna, kus Euroopa Liit on majanduslikult väga raskes seisus. Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias oleme seadnud ambitsioonikad eesmärgid. Äh, ühtekuuluvuspoliitika aitab meil neid eesmärke saavutada, kuid äh, selleks tuleb tagada piisavad investeeringud. eelarve peab toetama kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat täna äh, selle arutelu käigus keskendume sotsiaalsele ühtekuuluvusele. ja kui me anal-, oleme analüüsinud viimastel aastatel piirkondade äh, arengut, haridust, koolitust, siis äh, on tulnud välja see, et inimkapital on oluline tegur piirkondade arendamise seisukohast ja alaarenenud piirkondade sotsiaalmajanduslikku arengusse tuleb investeerida. kahe tuhande viiendast aastast tänaseni oli meil Lätis äh, poliitiline tegevus, äh, mis aitas äh, kaasa dünaamilisele majanduskasvule ja lähenemise põhimõtte süvendamisele soodustas äh, tootlikkuse kasvu, äh, tööhõive kasvu ja nii edasi, kuni selle päevani, kui algas majanduskriis. meie majanduskasvu arengud on olnud teistsugused kui suuremas osas arenenud riikides. kriisi mõjud olid tõsised ja vaatame, millised on siis olnud poliitilised tagajärjed äh, sellistele, sellisele arengule. Äh, viiekümne protsendi vastuvõtuvõime ületamine on äh, ebarealistlik mõningatele liikmesriikidele, Läti, Leedu, Eesti näiteks Läti puhul siin on äh, tegemist kahekümneprotsendilise kärpega lausa ja kui me peame tagama jätkusuutliku arengu, siis äh, tuletaksin teile meelde solidaarsuse põhimõtet. solidaarsust tuleb lae-, äh, rakendada ka ühtekuuluvus- ja majanduspoliitikas. kui me tahame oma majandust arendada, siis me ei saa leppida olukorraga, kus meie tulevikuplaanides need, kes äh, on kriisi äh, läbi kõige rohkem kannatanud, viinud sisse kõige karmimaid äh, kärpemeetmeid. lõpuks peavad leppima olukorraga, kus ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendid, mida neile eraldatakse, on neid kärbitakse kõige rohkem. ühtekuuluvuspoliitika on solidaarsuse tagamiseks, see on ainus võimalus äh, majanduskasvu tagamiseks, heaolu tagamiseks, äh, mis oleks äh, jätkusuutlik kõikidele Euroopa Liidu kodanikele nii et ma avaldan siinkohal lootust, et kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast tulevikus, siis pöörduksime tagasi meie põhiväärtuste ja põhieesmärkide juurde. meil on vaja suuremat ühtekuuluvust, me peame piirkondade arengut stimuleerima ja siin on parlamentidel tähtis roll mängida ja mul on hea meel, et me räägime nendest küsimustest siin Euroopa Parlamendis, saame teiega mõtteid vahetada ja suur tänu selle võimaluse eest, me oma seisukohti teile tutvustada, ootan rõõmuga meie edasist konstruktiivset arutelu. suur tänu! Poproszę teraz o zabranie głosu pana... Suur tänu. Nüüd härra Vitprood Poola senatist. Ma tänan. Ma tahaksin äh, viidata proua raportööri proua Kreeli poolt öeldule. tema juhtis tähelepanu strateegia kakskümmend kakskümmend kahele elemendile ja ühtekuuluvuspoliitikale. Need peamised instrumendid peavadki olema meie tähelepanu keskmes meie ülesannete saavutamisel. sotsiaalse kaasatuse tugevdamine Euroopa Liidus ühtviisi kõikjates liikmesriikides. aga samas me rääkisime pensionieast ja tööhõivest ja tervishoiust esimeses paneelis. Need valdkonnad on ju liikmesriikide pädevuses, liikmesriikide reguleerida. aga reguleerimisel peatähtsaks otsustavaks eh, tasandiks on regioon, sest need otsused tuleb ellu rakendada piirkondlikul tasandil, kasutada ära kõik sealne potentsiaal, aga samas ühtekuuluvus ju ka sõltub ühe või teise piirkonna eripärast, milline on selle demograafia, majandus, olukord ja nii edasi ja me teame, et olukord on liikmesriikide piirkonniti väga erinev. ja nüüd ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamine piirkondades see tasand, piirkondlik tasand ongi kõige olulisem, sest seal kohapeal teatakse kõige paremini kohalikke olusid nii vähemasti Poolas meie oleme asjale lähenenud ja meil on piirkonniti diferentseeritud lähenemisviis. ja kui me räägime oma strateegilistest eesmärkidest, siis on vaja ühtekuuluvuspoliitika staatust kõikjal Euroopa Liidus tugevdada. tähtis on, et ta jääks toetus sellest fondist kas samale tasemele või isegi kasvaks. komisjoni ettepaneku üle oleme, tunneme head meelt, aga see Connecting Europe ja need muud meetmed, mis on välja pakutud, üleminekupiirkondade kategooria kasutusele võtmine valmistab meile muret. tähtis on, et need uued ettepanekud kuidagimoodi ei õnnestaks ühtekuuluvuspoliitika senini saavutatut ja seda kõike tuleb arvestada meie aruteludes. suur tänu, härra senaator. palun, kui te tahate sõna võtta, siis täitke ära vastav vorm ja toimetage see siia. ja nüüd saab sõna härra Nuno Saa Portugali parlamendist ma tänan. ma äh, tervitan kõiki kolleege. jätkusuulik tasakaalus areng kõikjal, see on olnud meie eesmärk ja Portugalis me oleme näinud, et inimesed äh, suunduvad sisemaalt äh, rannikualadele. üks põhjus on, et nad otsivad tööd suurlinnades, aga see liikumine on tekitanud linnade eh, tormilise kasvu ja samas on maapiirkonnad hüljatud. ja sellel kõigel on negatiivne sotsiaalne mõju. linnades tekib tööpuudus, samas maapiirkonnad eh, on inimtühjad ja seal elavad ainult vanurid. Eh, tulemuseks on ka suur majanduslik ja demograafiline tasakaalutamatus noored kogunevad linnadesse, vanurid jäävad maale ja samas me teame, millised suured majandusprobleemid on linnades ja noored ei suuda seal perekonda luua. kriisi, kriisiolukorras konsolideeritakse eelarveid ja kaldutakse eh, tsentraliseerima meetmeid. meil ei ole Portugalis regionaliseerimist ning leitakse paraku, et tsentraliseerimine ja rahaliste vahendite ja volituste koondamine piirkondadest ära keskusesse on hea mõte, sest ei taheta killustada ja hajutada eelarvelisi vahendeid, mis niigi on napid. Euroopa Liidu regionaalpoliitika on olnud väga edukas, tal on nüüd uued väljakutsed, aga peatähtis on see, et ähm, piirkondade suured erinevused arengus peavad vähenema. E, ainult niimoodi on meil sotsiaalne rahu ja heaolu võimalik tagada kui majanduskasv hakkab jälle taastuma, siis hakkab ka sündimus suurenema ja sellest tõuseb tulu kõigile. Eh, suur tänu. nüüd ma annaksin sõna proua Hübnerile Euroopa Parlamendist. Uh, suur tänu ma kasutan seda võimalust, et meil rohkem sõnasoovijaid ei ole ja enne kui me anname Konstantse Kreelile võimaluse vastata teie märkustele, tahan eh, regionaalarengu komisjoni esinaisena rääkida teile mõningatest teemadest, mis seonduvad meie tulevaste töödega regulatiivses raamistikus nagu te teate, meie Euroopa Parlamendis oleme nüüd palju tugevamad, sest meil on nüüd kaasotsustusmenetlus koos nõukoguga selle üle, milline saab olema ühtekuuluvus või regionaalpoliitika tulevik. me oleme nüüd võrdsetel alustel seda otsustamas, mis tähendab seda, et meil on ka suurem vastutus. aga see tähendab ka seda, et me oleme viimased kaks aastat pidanud ennast ette valmistama Äh, nendeks otsusteks, mis järgmise finantsperspektiivi vallas tuleb langitada. me oleme parlamendis teinud mitmeid otsustusi, meil on olnud raport äh, finantsperspektiivi kohta, samuti tulevaste tegevuspoliitikate kohta, algatusraportid on valminud regikomisjonis nendel teemadel, oleme tihedalt Euroopa Komisjoniga koostööd teinud ja oleme juba ette üritanud mõista seda, mis need ettepanekud toovad, mis sealt komisjonist meile tulevad ning me jagame ühiseid ju väärtusi nõukoguga ja komisjoniga ning meiegi arvamus äh, tuleviku arengute kohta mm, on oluline. ja meie raportöörid meie komisjonis on valmis nüüd võimalikult kiiresti edasi töötama. eesmärgiks on, nagu te hästi võib-olla teate, see, et äh, troikad Poola, Taani ja Küpros kolmekesi loodetavasti viivad lõpule selle töö, mis puudutab järgmist regulatiivset raamistikku ja see töö viiakse lõpule järgmise aasta lõpuks loodetavasti, aga mm, kõik sõltub ka sellest, kuidas eh, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku alased läbirääkimised sujuvad. Äh, sest äh, te võib ju arvata, et kui arutatakse regulatiivset raamistikku, siis äh, praegu ei saa veel arve sinna sisse kanda. aga kui me arve ikkagi ühel hetkel ei tea, siis me ei saa edasi minna, sest kõik lõppkokkuvõttes sõltub sellest, kui palju meil rahalisi vahendeid tulevikus käsutada on. nii et kui te koju naaste, rääkige oma valitsustega tähtis on, et meil toimuksid need tegevused paralleelselt, meie arutame siin regulatiivset raamistikku ja äh, arutatakse nõukogus ka mitmeaastast finantsraamistikku, tähtis on, et ka need arutelud ladusalt läheksid vähemasti. parlament omalt poolt teeb küll kõike, et protsess ei aeglustuks ja äh, teie arvamus, ametlik arvamus kõikide algatuste kohta, mis tulevad komisjonist, on väga tähtis, aga samuti on teilgi poliitiline vastutus Ehm, töötada kas kodus, kas koalitsioonis või opositsioonis, aga seista hea selle eest, et te saate ka mõjutada oma valitsuste seisukohti. Teie roll peaks minema kaugemale sellest, mis puudutab finantspiiranguid, eelarvekärpeid. tähtis on, et te vaataksite äh, kaugemasse tulevikku ja näeksite, et meil on vaja majanduskasvu Euroopas ja meil on vaja korralikku Euroopa Liidu eelarvet, mis võimaldab meil investeerida kõikidesse äh, äh, tuleviku majanduskasvu aspektidesse, sotsiaalvaldkonda sealhulgas ning kindlasti peame mõtlema piirkondade ja linnade peale, sest äh, kasv ju tagatakse ennekõike kohalikul tasandil ja ma tahaksin teid teavitada ka sellest, et viimastel aastatel on olnud meil mitu kuulamist. oleme kuulanud eh, sidusrühmi, praktikuid, poliitikakujundajaid, et paremini mõista, millised on need väljakutsed, mis praegusel süsteemil on ning ka järgmisel aastal need kuulamised jätkuvad. Eh, tänu sellele meie raportöörid saavad arvestada seda, mida arvatakse koha peal, mida arvavad need, kes tõesti äh, viivad ellu neid poliitikaid ja tahaksin kasutada seda võimalust, et te siin olete ja rääkida teile pisut ka sellest, et meie praegu oleme muutmas eh, praegust üldmäärust ja seda kriisi tõttu me muudame komisjoni algatusi nii, et need riigid, kes on kõige rohkem kannatanud, saaksid paremini ära kasutada olemasolevad rahalised vahendid ühtekuuluvuspoliitika alt ja üks muudatusettepanek mille üle on juba hääletatud ja seda tehti möödunud nädalal, puudutab just seda, et suurendada kaasfinantseerimist või seda täiendavat finantseerimismäära ja ka finants äh,, finantseerimisinstrumendid, mis komisjon on välja pakkunud õige pea on needki meie arutluse objekt ja riskide jagamise instrument on veel üks eh, instrument, mis peab paremini kaasama Euroopa Investeerimispanga nendes riikide abistamiseks, kes on eriti äh, raskes olukorras oma riigivõlaga. nii et äh, ma tahtsin teile kinnitada, et me oleme siin väga pühendunud sellele tööle, aga kindlasti ei suju see ilma teie koostööta lähiaastal suur tänu selle sõnavõtu eest ja nüüd ma annaksin sõnajärje üle härra Augustinile Poola senatist. täna me käsitleme siin Euroopa Liidu regionaalpoliitikat ja seda väga konkreetsest vaatenurgast. me vaatame, kuidas demograafilised muutused leiavad praegu aset Euroopas ja eelmine eh, paneel juba ütles, et see, mis toimub liikmesriikides, on väga mm, erinev ja samuti piirkonniti on, toimub väga erinev. nüüd kui me räägime Euroopa piirkondade majandusarengust, siis need, kes on maha jäänud, peavad teistele järele jõudma ja kindlasti eh, peab paranema sotsiaalne olukord nendes piirkondades ja eriti vanurite olukord. aga regionaalpoliitika eh, demograafilised aspektid peavad leidma korralikku käsitlemist, eriti nendes piirkondades, kus ollakse eriti suurte raskuste eest tänu elanikkonna vananemisele. ja tähtis on investeerida tervishoiu infrastruktuuridesse seal. ja teostada sõelumist ja profülaktikat kui me tahame, et inimesed kauem töötaksid, siis me tahame, et need inimesed oleksid ka terved. sellised riigid nagu Eesti ja Ungari, nagu me kuulsime, eh, on probleemide ees, eluiga on pikem ja sellepärast on samas raske kuna nad ei ole terved, eh, pensioniiga tõsta nende jaoks. ja kui me tahame, et inimesed naaseksid äh, tööturule, on vaja tegeleda ka nende rehabilitatsiooniga pigem, kui et saada nad invaliidsuspensionile. on tohutud erinevused. Äh, ka pikaajalise hoolduse infrastruktuuris äh, väga kiiresti meie elanikkond vananeb, need, kes on üle kaheksakümne aastased, nende arv kasvab väga kiiresti, aga samas on tihtipeale tegemist inimestega, kellel on juba mingi vanaduspuue ja perekonnad alati ei saa nende eest hoolitseda ise mis tähendab seda, et meil on vaja eh, institutsioone, asutusi, mm, kus sellist äh, hoidu tagada. me peame vaatama, kus seda teha ja kuidas see seondub meie äh, regionaalpoliitikaga ja sellistes piirkondades, kus infrastruktuure veel napib, mis vanurite hooldusega tegeleks, on võimalik nüüd töökohti juurde just luua selliste infrastruktuuride loomisel. nüüd, kui meie vanem elanikkonni tulla toime sellega, et meie tööturg muutub üha tehnilisemaks, üha arvutipõhilisemaks, siis tuleb mõelda selle peale, kuidas nende vanurite elukestvale õppele suuremat rõhku panna. tuleb anda neile teine võimalus, kolmas võimalus. ja siingi see infrastruktuur, mis meie käsutuses on, on väga erinev eh, nii liikmesriigiti kui ka piirkonniti. ja kui me nüüd sead-, seame regionaalpoliitika eesmärke, siis peame kõiki neid kaalutlusi arvestama, sest tähtis on diferentseeritud läheneda kõikidele piirkondadele. suur tänu, härra senaator. daamid ja härrad, ma annaksin nüüd juhtimise omakorda üle proua Hübnerile e, suur tänu! suur tänu teile, härra juhataja. ja minu äh, ülesandeks ongi siis jäänud ainult äh, sõna üle anda Konstanza Kreelile, kes võtaks selle arutelu kokku äh, pärast neid arvamusavaldusi siseriiklike parlamendide esindajate käest, nii et palun, proua Kreel, tulge siia ettepoole Äh, äh, suur tänu, äh, proua juhataja. mulle tundub, et liikmesriikide parlamentides räägitakse täpselt samadest asjadest, millest räägitakse siin Euroopa Parlamendis ehk teisisõnu, probleemid on kõigile ühised ja loomulikult tekib küsimus, et kuhu me tahame jõuda, kuidas me sinna jõuame ja enne kui ma laskun äh, võib-olla natukene detailsematesse kommentaaridesse teen mõned üldised märkused. Euroopa Parlament, nagu te ilmselt teate, lõi erikomisjoni, eh, mis on siis ajutist laadi, selleks, et eh, anda oma seisukoht eh, finantsväljavaadetele pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastast ja, ja selle komisjoni töö raames võeti vastu niinimetatud Carida raport, kus on kirjas, et kui me võtame pooltki tõsiselt oma eesmärke rahastamise osas, kui me tahame äh, vähemalt poolenisti neid tulemusi saavutada, mille me oleme endale eesmärgiks seadnud ja kui me suudame see teha öö, äh, vähemalt viiekümne protsendi ulatuses, siis tuleb Euroopa Liidu eelarvet tõsta vähemalt viis protsenti. Need arutelud olid väga rasked, sellepärast et äh, loomulikult äh, käisid need arutelud sellel ajal, mil lahvatanud olid just äh, majandus- ja rahanduskriis ja need kriisid jätkuvad. ja täiesti selge on see, et komisjoni keskpikk prognoos ei ole läinud nii kaugele kui parlamendi oma rahastamise osas ja see on jäänud oluliselt allapoole parlamendi eesmärke. ehk teisisõnu, see Euroopa ühendamise vahend koos sellega, Äh, on äh, ühtekuuluvuspoliitika eelarve kolmsada seitsekümmend seitse miljonit, see on väga suur osa jah, Euroopa Liidu üldeelarvest, aga kui me vaatame seda Connecting Europe ehk Euroopa Ühenduse rahastamisvaad-, meedet, siis me näeme, et tegelikult on sinna järgmiseks eelarveperioodiks suunatud vähem raha kui täna. nii et äh, palun, kallid kolleegid, tuleb leida selline tee, kus oleks võimalik vähema rahaga, mille komisjon välja pakkus kuidagi toime tulla, aga samas on nõukogu isegi selle pisku tagasi lükanud, nii et läbirääkimised saavad olema väga-väga tõsised, iseks, isegi et see komisjoni madalam öö, rahasumma kätte saada. Te teate oma eelarve aruteludest ilmselt seda samamoodi, et kui ühest kohast raha ära võetakse, tuleb öö, üldiselt tahetakse see kuhugi mujale suunata, näiteks kui eesmärgiks on öö, paremad taristud või paremad teenused, siis tuleb ka põhjendada, et kust see raha nende taristute või teenuste jaoks peaks tulema. ja seega minu üleskatse, üleskutse teile. palun andke nõu oma rahandusministritele nii et nad mõistaksid, et Euroopa Ühtekuuluvusfond, Euroopa Ühtekuuluvuspoliitikas on mõtet investeerida, sellepärast et see puudutab nii vaesemaid liikmesriike kui ka jõukamaid riikesriike, see aitab neid mahajäänud piirkondi mm, tugevasti järele. nii et me loodame mõneti teile, et te ka Äh, rahandusministritele suudaksite selgeks teha, et tuleb mõistlikult läheneda nendele küsimustele, tuleb tasakaal saavutada nende piirkondade vahel, kes on peamised rahasaajad ja nende vahel, kes peaasjalikult selle arve kinni maksavad. see tasakaal praegu on jäänud saa-, äh, saavutamata, me oleme sellest väga kaugel. ja loomulikult läbirääkimistel seega on äh, olud meie jaoks ainult keerulisemad. Euroopa Parlament on oma seisukohtades väga veendunud äh, meie tahame, et äh, jah, see arve kinni makstaks, kuid äh, need läbirääkimised selles osas, kuidas see täpselt välja hakkab nägema, on äh, alles alanud. meie oma debattides suuremates ja väiksemates koosseisudes oleme alati rääkinud demograafilistest arengutest samuti ja ka oma raporti koostasime selles osas, et kuidas see mõjutab ühtekuuluvuspoliitikat ja alles hiljuti täiskogul me selle alalise raportiga vastu võtsime järjest rohkem ja rohkem me kordame seda, et demograafilised arengud mõjutavad regionaalpoliitikat, aga kui me vaatame seda, mis on välja pakutud, siis on selgelt näha, et meie poolt seatud prioriteetide seas on võimalus reageerida ka demograafilistele trendidele. kui me oleme seadnud endale eesmärgiks näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia leviku ja kasutamisel tähendab see seda, et kõigepealt peab selleks olema infrastruktuur paigas ja siis, kui see taristu on paigas, siis peab olema kõikidel inimestel võimalus äh, seda kasutada. näiteks, et ka eakamad inimesed äh, saaksid osaleda äh, tuleviku infoühiskonna rajamisel. või kui me näiteks seame eesmärgiks oma VKE-de konkurentsivõime suurendamise, aga see ei tähenda ainult seda, et äh, me keskendume ühe sektori VKE-dele, näiteks metallurgiatööstuse VKE-dele, miks mitte ka näiteks äh, tervishoiuteenuseid pakuvad VKE-d, kes, kes võiksid ju samuti sellest kasu lõigata. ja kui me räägime keskkonnakaitsest ja sellest, et äh, ressursside säästlik kasutamine oleks samuti kaitstud, siis, siis me nägime sellest teemat, mis peaks olema sektoreid ületav näiteks piirkonnad, mis on tõsiselt mures äh, rahvastiku väljavoolamise pärast, äh, saaksid säästval viisil äh, lahendada oma taristu probleemid, et see vastaks, see uus taristu siis ka vananeva elanikkonna vajadustele. ja see on otseselt seotud sellega, millest ma rääkisin enne, seda, et linnaplaneerimisstrateegia sellele tuleb läheneda ka läbi selle prisma, et kes on need inimesed, kes tulevikus öö, näiteks ühistransporti kasutavad, milliseid muutusi on vaja näiteks linnapiirkondades transpordivõrkude väljakujundamisel. ja kindlasti tuleb mingi hetk mõtlema hakata ka sellele, et kui elanikkonna arv väheneb, siis peab ka ju taristu ilmselt kokku kuivama aga üks nende prioriteet, prioriteetide puhul on selge. rõhk on suur haridusel, elukestval õppel. seda me oleme rõhutanud juba üsna kaua. ja Euroopa Parlament äh, jääb seda toetama ilmselt väga pikaks ajaks. vaatamata kõigile öeldule, arvan ma siiski, on mõtet äh, läbi vaadata need üksteist prioriteeti, mis on selles üldmääruses kirjas kuid ehm, selgemalt peaks esile kerkima see demograafilise väljakutse alane prioriteet. kui me jätame piirkondadele teatava paindlikkuse, siis on sellest kindlasti kasu. ma ütlesin enne, et ehm, võib-olla mõnedel piirkondadel on kasu sellest, kui nad läbi räägivad enda partnerluskavad aga see ei ole alati sobiv vaesemate ja väiksemate piirkondade jaoks, kellel ei olegi nagu millegi üle läbi rääkida. ma tean, et loomulikult olud on erinevad, ma tean, et Hispaanias on eh, piirkondi, mis põhimõtteliselt ongi täiesti maha jäetud nendel on vaja hoopis teistsugust ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamist äh, kui äh, Hispaania rannikupiirkondades. mina ise olen pärit Ida-Saksamaalt, Ida-Saksamaal on ka selliseid piirkondi, kus iga viimanegi noor inimene on äh, lahkunud, sellepärast et neil ei olnud mitte mingisuguseid võimalusi, me peame keskenduma sellele, millised on taristuvajadused sellistes piirkondades, kuidas vastata vananeva elanikkonna vajadustele, need on kõik punktid, millele tuleb tähelepanu pöörata lisaks nendele prioriteetidele, mis on, on seatud üldmääruses. mul on väga hea meel, et mitte kõik ei süüdista siin ühtekuuluvuspoliitika äh, tingimuslikkust aga selge on see, et kui me tahame, et raha äh, kulutatakse äh, tõhusalt, kui me tahame, et meie lähenemine oleks võib-olla natukene konkreetsem, siis tuleb teatavatele tingimustele siiski see poliitika äh, üles ehitada. ja need tingimused peavad olema sellised, millele on võimalik ka praktiliselt vastata. nüüd intelligentne kasv see on sees nendes prioriteetides ja tekitab meile teatavat muret. nimelt äh, termin on kõlav, aga kuidas sellele sisu taha tekitada, äh, on natukene raskem, me peame äh, võib-olla rohkem tähelepanu pöörama nendele partnerluskokkulepetele ja ühtekuuluvuspoliitika üldiseid meetmeid natukene tõsisemalt kaalumisele võtma. sellepärast, et küsimus, et kas näiteks ühtekuuluvus fondi vahendeid võib kasutada meditsiini või tähendab, raviteenuste sektoris äh, on, on tõsine küsimus ja see tuleb äh, läbi rääkida komisjoniga. kõik viitasid ühele tõsisele, tõsisele murele, nimelt noorte inimeste koolitamine, jah, on üks asi, kuid samas elukestev õpe, kutsehariduse andmine ja jätkukoolitus ja selleks vajalikud äh, infrastruktuurid on olulised meie Euroopa Parlamendis äh, peame siin mõtlema sellele, et kuidas neid asju omavahel paremini seostada, et me Euroopa Sotsiaalfondi ei kasutaks ainult selleks, et mingisugust koolitust pakkuda, vaid et neid vahendeid võiks kasutada ka selleks, et äh, üles ehitada see taristu, mis on nende teenuste pakkumiseks ülioluline. see on kindlasti üks nendest eesmärkidest, millele tuleb järgmise Äh, eelarveperioodi puhul tähelepanu pöörata, kõneleja ütleb aastast tuhat üheksasada neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, kuid vabandab ja parandab ennast, et ikkagi aastast kaks tuhat neliteist. kutsuksin teid üles äh, ja võib-olla see oleks võimalik, äh, võib-olla mõtleksite sellele ka siis, kui te tagasisidet annate tänasele äh, konverentsile, nimelt see tulevus, tulemuslikkuse reserv. see tulemuslikkuse reserv ei ole mõeldud nii, et, et see koguneb siin Brüsselis ja et kellelgi on siis võimalus tulla ja öelda, et minul läks väga hästi, suurepäraselt, ma olen kõik tingimused täitnud, raha õigesti kasutanud, andke meile veel. ei, see viie protsendi reserv, see peaks olema liikmesriigi kohta seda peaks olema võimalik ära kasutada liikmesriigis endas ja see võiks olla võib-olla mõneti motiv-, motivatsiooniks äh, piirkondadele üles näitama võib-olla suuremat äh, kujutlusvõimet, äh, et mida veel võiks teha, mida oma loovuse najal oleks võimalik rohkemat teha ja on neid, kes ütlevad, et sellest reservist ei ole mitte mingisugust kasu, sellepärast et sellel on liiga palju tingimusi, seda ei ole võimalik saavutada kaebusi on selles osas palju, aga minu meelest siiski on võimalik positiivsete projektidega siin teatav motiveeriv ähm, hoob välja kujundada. me peaksime ühtekuuluvusfondi vahendeid natukene paremini ära kasutama ja minu meelest on küll kasu sellest, kui me vaatame näiteks seda, kuidas Euroopa ühildamise meede äh, üldse välja kujuneb, sest et ega see Connecting Europe äh, meede ei ole ka kivisse raiutud. Äh, me peame vaatama, kuidas äh, asjad lähevad, ära kuulama liikmesriikide seisukohad, teie seisukohad ja siis võib-olla saame me seda asja ka kõike natukene parandada, kui see parandamist vajab. loodetavasti ma viitasin siin nüüd kõikidele nendele märkustele ja, ja küsimustele, mille teie tõstatasite. kui teil on veel midagi lisada, kui te arvate, et on midagi, mis peaks selles määruses veel seis, sees olema või et kas on veel midagi, mis peab olema seadusandlikus paketis sees, siis äh, pöörduge meie poole, meie oleme need, kes selle seadusandluse kas üle vaatavad või praegu täiesti uut koostavad. ja olge kindlad, et, et me tuleme varsti jälle kokku võib-olla mõnes teises koosluses, aga, aga räägime siis sellest, mis on saavutatud ja mis tuleb veel ära teha. suur tänu, ütleb proua Hübner. suur tänu, Konstantsa. ma paluksin äh, Lambert Van Nistelrooil teha ka omapoolne kokku võtta. härra Van Nistelrooy, Konstanza äh, Kreel äh, rääkis juba üldiselt kõik ära, aga üks lisamärkus võib-olla, see ei olegi nii marginaalne. nimelt, eelmisel nädalal esitas Euroopa Komisjon veel äh, ühe dokumendi, nimelt et teadusuuringutesse läheb raha viiekümne neljast miljonist kaheksakümnele miljonile, nii et äh, jah, raha suureneb, aga vabandust, miljardid äh, raha on küll suurenenud, kuid üle üheksakümne protsendi nendest vahenditest läheb äh, vanadesse liikmesriikidesse, ülikoolidele ja teadusasutustele. nii et me peame ikkagi äh, tundma muret selle peale, et kuidas uued liikmesriigid äh, saaksid natukene paremini võidelda teadusuuringute vahendite eest. Äh, loomulikult seal on tulemus peamine tingimus, aga ikkagi me peame sellele mõtlema, ei täpselt ei tea, kuidas seda veel saavutada, me oleme sellest hakanud vaikselt rääkima. aga eesmärgiks peaks endale vist sa-, seadma selle, et aastatest kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend 20 oleks nii-öelda meil taevatrepp äh, tulemusteni, eriti äh, äh, sihtala piirkondades, et kus oleks võimalik siis arendada suutlikkust, e-, edasi arendada suutlikkust, mis võib-olla juba, mille alged on olemas ühes või teises ülikoolis. sellise jätku töö toetamine on väga oluline. näiteks ma käisin hiljuti Poolas, kohtusin seal majandusministriga ja haridusministriga ja tehnoloogiaministriga ja nemad ütlesid, et nad mõtlevad just täpselt selles suunas. ja võib-olla siis on kogu see tulemus territoria-, territooriumide lõikes ka rohkem tasakaalus pärast paari eelarveperioodi. ma ei tea, kuidas seda taevatrepi tulemusteni üles ehitada, aga kui teie teate, siis andke andke nõu. suur tänu. sellega on see arutelu päädinud. ma tahaksin kahte asja rõhutada. aastate pärast äh, kujuneb meil hoopis uus olukord, loodetavasti see on siis juba kriisijärgne olukord, olukord, kus Euroopal on hädasti vaja kasvu mitte sellist kasvu, mis viiks meid aga tagasi olukorda enne kriisi, vaid, vaid sellist kasvu, mis oleks hoopis uutel kasvualustel rajanemas, meil on vaja sellist kasvu, kus tootlikkus oleks suurem. Euroopa peab samuti mõistma, et kui me tahame oma töökohti säilitada, kui me ei taha, et meie töökohad homme äh, läheksid uute tärkavate majanduste ohvriks, siis äh, peab meie majandus olema konkurentsivõimelisem ja see peaks neid töökohti tekitama. me peame äh, välja selgitama, kust see majanduskasv järgmistel aastatel peaks tulema. ja see on oluline regioonide jaoks areng Londoni City piirkonnas tähendab hoopis midagi muud kui kuskil Bulgaaria külas. nii et me peame aren-, arvestama regionaalsete erinevustega, kui eesmärk on muidugi kõigil sama. mida vaesem piirkond, seda innova-, seda novaatorlikum ta peab olema, seda rohkem ta peaks rõhuma uuendustele sellepärast et praegu me keskendume tihti kõige rikkamatele ja, ja, ja unustatakse need traditsioonilisemad investeeringud. ma tahaksin julgustada teid, kellel on, teil võib-olla natukene lähem side kohalike inimestega, kuulake ära need inimesed, kes on pidanud regionaalpoliitikat viimastel aastatel kohapeal rakendama, et mõista seda, mis toimib ja mis ei toimi. ja nagu Konstantin Kreel ütles, jagage meiega oma arvamust. regionaalasjade komisjoni kohtumine siseriiklike parlamentidega tuleb alles järgmise aasta oktoobris, aga vahepeal on teil alati võimalus meiega ühendust võtta raportööride seas on, on esindajad kõikidest fraktsioonidest, nii et äh, kui te tahate oma ähm, erakonnakaaslasega sõna võtta või siis, siis palun tehke seda. kui see on lihtsam, aga üldiselt oleme me kõik avatud äh, koostööks. nii et äh, lubage tänada teil veel kord selle tänase kohtumise eest ja, ja loodetavasti see koostöö jätkub eh, ja ei piirdu ainult selliste kord aastas kohtumistega. ja nüüd veel. Eh, tuleb väike vastuvõtt enne õhtusööki. me üritame õhtusöögi aega natukene ettepoole tuua, täpselt ei tea, kas meil see õnnestub, aga te olete väga teretulnud juba Janudi Menuhini eh, saali suunduma, see on siit kaks korrust allpool, siinpool maja seal siis väike vastuvõtt, äh, väike tervitusnaps. nii et äh, suur tänu. Äh, praeguseks kohtumine on siis lõppenud, suur tänu.